Je vous, je vous propose que nous commencions euh, tout de suite notre, euh, notre réunion, notre audit. tere hommikust, kolleegid! alustame tööd ja oma, alustame oma kuulamisega, mis puudutab sotsiaalset kaasatust äh, rahvusvähemuste naiste puhul. tere tulemast kõigile! tahaksin tänada kõigepealt Antonia Papanovat kes on rahvusgruppide kaasatuse raportöör. samuti tahaksin tänada kõiki eksperte. kes meie juurde siia täna hommikul kõnelema on tulnud ja kes on siia tulnud ka meie küsimustele vastama. tere tulemast teile kõigile. proua Kreiner Saksa, Saksamaalt, kes on sisserännanud naiste Euroopa võrgustiku esinaine, siis äh, proua äh, Maia Ovalle, kes on Romide keskuse juht Ungarist. Nemad, need kaks naist on kaks esimest kõnelejat. siis äh, proua Natakis, kes esindab Euroopa Komisjoni siin ja osaleb samuti kuulamisel. suur tänu, et teiegi siia tulite seejärel räägime integratsioonist, proua Jensen räägib seal kõigepealt, tema esindab Taani naiste ja soolise võrdõiguslikkuse teabekeskust ning siis kõneleb ka härra Evup Bulgaariast, kes on Bulgaaria Vabariigi diskrimineerimisvastase komisjoni esimees. tere tulemast ka teile! ja lõpus kuulame me ära proua Bachi, kes kõneleb Euroopa naiste surverühma nimel ja tuleb välja oma ettepanekutega. suur tänu, et te kõik siia tulite ja kohe annaksingi sõna proua Parvanovale. kes peab varsti korraks ära minema, et hääletada teises komisjonis. seega proua Parvanova uh,. Äh, Mrs Maureen äh, Chartier. suur tänu, proua Chartier, kolleegid, daamid ja härrad. mul on väga hea meel, et ma saan siin täna hommikul teiega arutada äh, rahvusvähemuste naiste soolise, sotsiaalse kaasatuse üle kõigepealt tuleb öelda, et Euroopa Parlamendi Naisõiguste Komisjon on selles, sellele küsimusele väga pühendunud ja pärast tänast kuulamist koostame me ka raporti, mis läheb selles küsimuses süvitsi. ja no me soovime arutada ka erinevate rahvusvähemustesse kuuluvate naiste olukorda ja naiste olukorda, kes kuuluvad erinevatesse sisserändajate grupp-, õppidesse. see on, plaan on üsna ambitsioonikas arvatavasti, aga täna soorime, soovime me need erinevused äh, selgeks rääkida nende kahe grupi vahel. ning uurime ka, millised on erinevad diskrimineerimismeetodid, mida tarvitatakse nende naisgruppide puhul. mina olen selle raporti raportöör ja Naisõiguste Komisjoni liige siin parlamendis ja nagu kõik eh, saadikud siin komisjonis, soovime me luua korralikku õiguslikku eh, keskkonda nende probleemide lahendamiseks, võttes arvesse ka, et me elame multikultuurses ühiskonnas, kuhu kuuluvad mitmed erinevad rahvus- eh, ja usuvähemused. Euroopa Liidus tuleb integratsiooni küsimust võtta tõsiselt ja rõhutada ka seda, et naiseks olemine erineva vähemuse hulka kuuludes ei ole mingisugune puue. seega minu raport üritab anda hinnangu, hinnangut sotsiaalsetele integratsioonipoliitikale Euroopa Liidus naiste puhul ja uurida ka, kus on probleeme ja millised võiks olla lahendused. kolm võtmeaspekti siin minu rap-, raportis oleks integratsioonipoliitikate roll Euroopa Liidus, naiste roll rahvusvähemuste hulgas ja äh, soolise võrdõiguslikkuse poliitikate roll. saavutamaks tõhusat integratsiooni tuleb võtta arvesse kõiki öö, äh, probleeme ja vajadusi, mis on vahel ka omavahel konfliktis. Äh, tuleb leida nende vahel tasakaal, saavutamaks öö, rahvusvähemuste hulka kuuluvate naiste äh, kaasatus. sotsiaalse integratsiooni äh, osas ei ole mingisugust õiguslikult siduvat Euroopa Liidu poliitikat, peamiselt sellepärast, et integratsioonipoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse ja see paneb meie komisjoni veelgi tõhusamalt tegutsema. aga Euroopa Liidu tasemel on samuti integratsioonipoliitika muutunud järjest olulisemaks ja üritatakse välja töötada ühtne Euroopa lähenemine komisjon rõhutab, et integratsioon on järjest olulisem, võttes arvesse ka rahva vananemist. ja si-, integratsioonipoliitika sihtrühmaks peab olema just rahvusvähemuste ja sisserännanud naiste äh, kaasamine meil tuleb äh, äh, saavutada kaasatus ja juurdepääs ühiskonnale naiste puhul ja me peame tagama, et me, me ei paneks paika ainult õigusloomelisi instrumente, vaid ka vabatahtlikke tegevusi. tahaksin pöörata tähelepanu ka teatud tingimustele ja faktoritele, mis võivad pärssida rahvusvähemuste naiste kaasatust. kõigepealt äh, haridustase ja keeleteadmised, teiseks äh, elamutingimu-, elamistingimused, kolmandaks tervishoiutingimused ja äh, neljandaks äh, tööhõive. me peame tugevdama jõupingutusi nii riik, liikmesriikide kui Euroopa tasemel, tugevdamaks olemasolevaid instrumente ja paika panemaks tulevased instrumendid, kaasamaks äh, vähemuste hulka kuuluvad naised. suur tänu, vabandust, aga ma olen ka keskkonnakomisjonis praegu hääletusel oleva raporti raportöör, ma käin korraks hääletusel viieteistkümneks minutiks ära, sest praegusel hetkel suudan ma keskenduda ainult tollele dokumendile, suur tänu. Merci, madame Parvanova. suur aitäh teile, proua Parvanova. selle lühikese sissejuhatuse eest ja ma õnnitlen kõiki kolleege, kes selles komisjonis töötavad ja aitavad kaasa soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärgil Euroopa Liidus. ma palun vabandust proua Eva-Britt Svensoni nimel, sest tal ei ole võimalik täna hommikul siia tulla. kuid eh, hoolimata sellest, et teda siin ei ole, jälgib ta seda, mida me teeme. nüüd anname me sõna ekspertidele. ja kõigepealt äh, saab sõna Virginia Vangare Greiner, naissoost sisserändajate Euroopa võrgustiku esimees Saksamaalt. Teil on viisteist minutit. aga ajast tuleb väga rangelt kinni pidada, nii et siis mitte rohkem um, honorable MIPs. lugupeetud äh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, suur aitäh teile selle eest, et olete andnud mulle võimaluse rääkida teemast, mis on meile kõigile südamelähedane. Euroopa sisserändajatest äh, rahvusvähemuste hulka kuuluvad naised ma esindan äh, sisserändajatest naiste võrgustikku, kuhu kuuluvad erinevad naisorganisatsioonid, erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest ning äh, samuti mujalt, meil on kokku kakskümmend liikmesriiki ja me tegeleme erinevate, erinevate küsimustega. kõik liikmed äh, töötavad äh, probleemidega siseriiklikul tasandil ja püüavad oma jõupingutusi teha ühiselt teiste liikmesriikidega meie töö sai alguse kahe tuhande seitsmendal aastal ühest konverentsist, mis toimus Brüsselis ja mida aitas korraldada Euroopa naiste, naislobistide ühing ning kuhu kutsuti erinevad naisorganisatsioonid kõikjalt Euroopast, et nad saaksid jagada kogemusi selle kohta, kuidas sisserändajatest naised Euroopas elavad ja töötavad. ning äh, meie esimene kohtumine lõppes sellega, et me otsustasime välja anda dokumendi Võrdsed õigused, võrdsed ähm, eneseväljendusvõimalused sisserändajatest naised Euroopa Liidus. ning ähm, naiste jaoks on tähtsamad, äh, tähtsad järgmised küsimused, õiguslik staatus, sest mõnikord just see mõjutab kõige rohkem kogu integratsiooniprotsessi, näiteks eh, kui eh, mees abiellub eh, võõramaalasest naisega, siis naine peab kaks aastat elama selles riigis, kust ta on pärit, enne kui talle antakse alaline elamisluba ja seda ka juhul, kui tema suhtes kasutatakse seal vägivalda ning see muudab nende olukorra väga raskeks. teiseks, haridus ja tööhõive mõnikord äh, ei väärtustata sisserändes naise kvalifikatsiooni mitte kuidagi ning äh, sisserändajad äh, ise ütlevad, et nad on käinud pikki aastaid koolis, et nad on õppinud, kuid seda ei peeta millekski. ja me peaksime seda küsimust lähemalt uurima. on on vaja korraldada poliitilisi kampaaniaid ning panna seaduse tegijatele südamele, et on vaja lahendada ähm, kvalifikatsioonide tunnustamise küsimus ja mis puudutab tööhõivet, siis sisserändajad on sageli sellistes ametites, kus makstakse väga vähe ja kus töötingimused on väga rasked. siis äh, seksuaaltervis ja reproduktiivõigused, tihti rikutakse ka neid Äh, puudub äh, piisav tervisekaitse ning sageli ei saa naised ise otsustada, kas nad üldse tahavad perekonda või mitte. vägivald sisserändajatest naiste vastu, äh, naiste suguelundite moonutamine, nõnda öeldud aumõrvad, naistega kaubitsemine, sundabielud ja koduvägivald. ning viimaseks punktiks on siis osalus avalikus ja poliitilises elus. ma rääkisin juba õiguslikust staatusest ja ütleksin selle kohta veel seda, et on vaja sõltumatut õiguslikku staatust ja alalist staatust, mis, ehm, mis viib meid järgmise punktini, milleks on see, et äh, dokumentideta sisserändajatel ei ole, ei ole, neil ei ole piisavalt tagatud põhiõigused ja kuna need inimesed ei ole ühiskonnas nii-öelda nähtavad, siis neid kuritarvitatakse, neil ei ole võimalik pöörduda oma õiguste kaitseks politsei poole, nad on kõige haavatavam ühiskonnarühm. me leiame, et kõigil peaks olema õigus äh, põhiõiguste kaitsele. siis ähm, on probleemiks ka see, et puudub piisav arusaam kultuurispetsiifikast äh, seoses sisserändajate ähm, alase õigusloomega ja see tähendab seda, et riigid peaksid oma seadusi arendama sellesse kultuurilisi eripärasid. haridus ja tööhõive ei tunnustata, nagu ma ütlesin, teiste riikide kvalifikatsioone ja ma leian, et õige oleks luua läbipaistvad, läbipaistev menetluskord nende tunnustamiseks. puuduvad võimalused jätkuhariduseks, ei ole piisavalt ähm, ameti mm, omandamise kursusi ja on ka keelebarjäär mis tähendab seda, et äh, sisserändajatel peaks olema võimalik käia tasuta keelekursustel. ja lisaks sellele oleks tarvis tunnustada neid kvalifikatsioone, mis inimestel on juba olemas. mis puudutab haridust ja tööhõivet, siis me soovitame kaotada ka tõkke, milleks on äh, piiratud riigiabi ettevõtjatele, sest äh, paljud naised tahaksid olla ettevõtjad, kuid nad ei tea, kuidas alustada. samuti äh, ei edendata, ei edutata neid piisavalt töökohtadel. ja kui sisserändajast naine töötabki väga kehval, halvasti tasustatud ametikohal, on ta ikkagi viimane, kes võiks sealt pääseda kuhugi kõrgemale samuti on probleemiks mustalt töötamine ja me soovitame välja töötada uued määrused selleks, et hõlbustada töölubade andmist. töötajate ärakasutamine, eriti nende, kes töötavad mitteametlikult, ähm, tuleks välja töötada uued meetmed töökohtade valveks ja, ja inspek-, inspekteerimiseks ning äh, viimaseks probleemiks, mis on siin välja toodud, on sisserändajatest naiste suur osakaal halvasti tasustatud äh, ja ähm, halvasti tasustatud ametikohtadel ja lihttöödel. samuti ei ole naistel piisavalt äh, teadmist ega piisavalt lägi, ligipääsu seksuaalharidusele. ma rääkisin teile juba naiste suguelundite moonutamisest ja sellest, et naised ei saa oma õigusi piisavalt kaitsta päritoluriigis või selles riigis, kuhu nad on saabunud. lisaks ei saa ta piisavalt aru tervisealastest äh, vajadustest ja äh, kultuurilistest erisustest. naised, kes saabuvad kolmandatest äh, riikidest, neil on oma arusaamine tervisekasvatusest ja nende kultuur on teistsugune ning seetõttu peaksid kohalikud terviseteenuste pakkujad sellega arvestama. tingimuslik ligipääs tervishoiule äh, tuleks laiendada kriteeriumid, mille alusel inimesel on võimalik saada ähm, arstiabi. vägivald sisserändatud naiste vastu Äh, sisserändajatest naiste vastu kasutatakse vägivalda, mille kõrvaldamiseks on vaja eraldi äh, seadusi ning on vaja jõuda selleni, et vägivalla suhtes valitseks äh, nulltolerants. ning selleks tuleb kaasata eksperte sisserändajate endi kogukondadest. naistele ei läheneta piisavalt spets-, spetsiifiliselt ei ole suudetud lahendada häbimärgistamise probleemi ning äh, seetõttu on teenusepakkujatel vaja korraldada koolitusi. edasi tahaksin rääkida osalusest äh, avalikus ja poliitilises elus. üldiselt ei ole sisserändajatel piisavalt informatsiooni vastuvõtva riigi poliitilisest süsteemist, naiste õigustest ning äh, valimisõigustest ning sageli on on nii, et nendes riikides, kust sisserändajad tulevad, ei ole, et sageli on nii, et inimene võib olla kakskümmend aastat elanud uues riigis ja ikkagi ei ole tal õigust hääletada. samuti edendatakse praegu piisavalt vähe sisserändajate osalust avalikus elus selles riigis, kuhu nad on saabunud ning ähm, ning on äh, vaja, et juba rohujuure tasandil antaks inimestele rohkem õigusi, rohkem võimalusi. Äh, ei ole piisavalt äh, suutlikkuse edendamise programme sisserändajatest naisaktivistidele, neile tuleks korraldada koolitusi ning puudub sobiv ähm, eeskuju mille abil äh, sisserändajatest naised saaksid kodanikuühiskonnas paremini osaleda. ning lõpetuseks tahaksin ma öelda, et äh, sooline süvalaiendamine on midagi sellist, mis peaks olema kõikide sisserändamisalaste äh, tegevuste osa nii siseriiklikul kui Euroopa Liidu tasandil ning tuleks tagada, et äh, sisserändajatest naiste erilisi vajadusi äh, kajastataks kõikides poliitikates ja strateegiates, mida võetakse vastu ükskõik siis kas liikmesriigis või Euroopa Liidul. suur aitäh, et mind äh, kuulasite, kui soovite lisainformatsiooni, siis vaadake palun meie veebilehte. Merci, madame Kreiner de cette présentation. aitäh, proua Kreiner, selle ähm, selle väga lühikese ettekande eest, milles te selgitasite meile põhilisi probleeme ja te andsite meile ka mitmeid ähm, ettepanekuid. mida kindlasti tuleks arvestada, kui me soovime neid probleeme vähemalt teatud määral kõrvaldada. ning nüüd annan ma kohe sõna meie järgmisele esinejale Ostalinda Maja Vallele, kes töötab Euroopa Romide Õiguste Keskuses. nii et rääkige meile palun oma kogemustest ja sellest, millega te töötate. suur tänu selle küllakutse eest. ja ähm, mina esindan siin proua Ostalinda-Maja Vallet ja nagu juba öeldud, ma olen töötanud äh, kuus aastat äh, instituudi juures just ähm, naiste äh, küsimustega. esimene asi, millest ma sooviksin alustada, on see, et ähm, millised erinevad probleemid ähm, on ähm, naiste, äh, naistele takistuseks. ja ma loodan, et äh, tulevikus ähm, keskendutakse uurimustes äh, rohkem just romide naiste probleemidele. vastavat infot tuleb koguda ning tuleb siis ka koguda erinevat infot, mis on ka soopõhine. me peame vaatama täpsemalt, millised on erinevad takistused selleks, et aru saada, milliste probleemidega rahvusvähemustesse kuuluvad naised, eriti siis ka äh, romid on silmitsi. Nad on, äh, romi naised on kõige rohkem diskrimineeritud rahvusrühm äh, Euroopas ja samuti on nad äh, silmitsi äh, väga erinevate äh, probleemidega ja takistustega, nii nagu romi mehed, on ka romi naistel väga keeruline just saada juurdepääsu haridusele, sotsiaalteenustele, samuti on väga keeruline ligipääs tervishoiuteenustele. ja nii ühiskonnas laiemalt kui ka romide ähm, kogukonnas on erinevaid äh, probleeme, millega romi naised peavad silmitsi olema ning Euroopa liikmesriigid äh, peavad sellega rohkem tegelema. romi naised äh, lähevad väga harva tervisekontrolli ja sinna lähevad nad alles siis, kui nad on väga raskelt haigeks jäänud ning see mõjutab ka nende laste tervist ja tervisekäitumist seda põhjustab äh, nii haldus ähm, äh, halduse keerukus, samuti ka äh, tihtipeale ebapiisavad isikut tõendavad dokumendid ja muud bürokraatiaga seotud probleemid. selliste takistustest ülesaamine on äärmiselt oluline, seda on näidanud ka meie kogemused äh, Bulgaarias, samuti äh, tuleb suurendada äh, naiste teadlikkust tervishoiust. näiteks paljudel romi naistel ei ole tervisekindlustust, samuti väga suurel osal lastel ei ole kunagi olnud tervisekindlustust Rumeenias. kahe tuhande kuuendal aastal tehtud uurimuses, milles ka mina tegin koostööd Äh, näitas, et äh, rominaiste tervishoiu olukord on äärmiselt äh, keeruline samuti, mis puudutab romi rahvusest pärit emasid, siis ka nende olukord on väga keeruline, tihtipeale nad peavad näiteks ähm, oma lastega minema eraldi äh, ruumidesse. kahe tuhande viiendal aastal näiteks Ungari haigla ühe, üks arst ütles, et ähm, haiglates on olemas eraldi äh, ruumid mustlasnaistele, rominaistele, sellepärast, ja seda seetõttu, et ähm, neil äh, on hügieeniga probleeme. samuti, mis puudutab ähm, juurdepääsu ähm, sünnituse eelsele ja järgsele tervishoiuteenustele, siis ka siin on ähm, äärmiselt olukord. just äh, siin on tegu väga nii-öelda tüüpiliste probleemidega romi naiste jaoks. ning äh, rominaiste olukorda tuleks rohkem arvestada ka liikmesriikide vastavate poliitikate äh, kujundamises romi, romide juurdepääsu tervishoiuteenustele muudab keerulisemaks ka see, et romidel puudub tihtipeale tervishoiukindlustus ja eriti just Rumeenias, Bulgaarias on need, see olukord väga keeruline. samuti on romi naised rohkem sattunud äh, näiteks naiste kaaplemise ohvriks, äh, lähisuhtevägivalla ohtrik, ohvriks ning väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on just äh, romi naiste osakaal väga suur naistega kauplemise ohvrite hulgas. Ungaris nelikümmend kuni kaheksakümmend protsenti vägivalla ohvritest on ähm, romi naised. on võetud äh, mõningaid meetmeid selleks, et äh, vähendada romi naistest ohvrite arvu äh, naiste kauplemise osas üheksakümne kaheksandal aastal alustati küll olukorda parandavate poliitikatega, kuid kahe tuhande seitsmenda aastal ähm, läbi viidud uurimus näitas, et olukord on pähe, äh, vähenenud väga vähe. Ungari valitsus on ähm, seni pakkunud hüvitist ainult ühele ohvrile, kuid ähm, äh, Tšehhi või Slovaki valitsus ei ole paraku äh, teinud äh, vastavaid äh, samme. Ungaris äh, tuleb kindlasti ka ähm, seadusandlust äh, parandada. nelikümmend seitse protsenti Ungaris äh, küsitletud romi naistest äh, tunnistasid, et nad on äh, koduvägivalla ohvrid. tihti on äh, Äh, naistel tegu ka eelarvamustega. samuti on äh, nad jäänud ilma äh, politsei abist, kui nad on pöördunud vägivalla juhtumite puhul politsei pool. ja väga vähesed naised on tõesti tundnud, et politsei on neid ähm, ka abistanud, juhul kui nad on teatanud vägivallajuhtumitest. siin on tegu erinevate eh, takistustega. hiljuti läbi viidud eh, Tšehhi uurimus näitas, et, eh, et noh, halvemas seisus vägivallajuhtumite puhul ja see loomulikult puudutab ka nende lapsi. kirjaoskus kirjaoskamatus on romi naiste hulgas väga levinud. kahe tuhande kuuendal aastal Rumeenias läbi viidud uurimus näitab, et väga suur lõhe on romi naiste hariduse ja romi meeste hariduse vahel. ja see lõhe on veelgi suurem romi naiste ja põhirahvuse naiste vahel nii on äh, neid naisi, neid romi naisi, kes ei ole saanud korralikku haridust kuus korda rohkem kui põhirahvuses Slovakkias kahe tuhande seitsmendal aastal äh, koostatud raport näitas, et äh, väga keeruline on romidel ka säilitada pikaajalist töökohta, mis loomulikult väga negatiivselt mõjutab ka nende töö kvalifikatsioonioskusi vaid vähesed romi naised, kaks koma kolm protsenti said, olid pikaajalise töölepinguga tööl ja väga lühidalt ma ütleksin veel, Bulgaarias läbi viidud vastav uurimus näitab, et pool äh, romi majapidamistest ainult, ainult viisteist koma üheksa protsenti äh, äh, romi perekondadest, kodudest omab näiteks vanni. ning väga suurel osal majapidamistest ei ole näiteks Äh, sooja vett ja äh, samuti ka koduelektroonika ähm, olemasolu kodudes on väga vähene. põhiõiguste keskuse äh, raport on ka näidanud, et väga paljudes liikmesriikides on ähm, kohalik valitsus läbi kukkunud romide elukeskkonna parandamisega. järeldusena ma ütleksin, et need üleskutsed, millega väljakutsed, millega romi naised ähm, silmitsi on, on väga keerulised. romi naised ja lapsed on sattunud ka väga tihti vaesuse ohvriks. samuti, mis puudutab ähm, tööhõivet, sotsiaalteenustele juurdepääsu, tervishoiu olukorda, hariduse olukorda siis romi naiste olukord nendes valdkondades on väga kehv. kuigi on väga palju meetmeid võetud, siis neid ei ole piisavalt rakendatud. ja siin tuleb rohkem tööd ära teha liikmesriikide valitsustel ja eh, nende riikide vastavatel asutustel. erinevad poliitikad, strateegiad, algatused on eh, samuti kaasatud eh, ka näiteks Lissaboni strateegiasse riiklikus kontekstis tähendab see et diskrimineerimise vastased meetmed, riiklikud kavad romi naiste ja romide elujärje parandamiseks on vaja, neid on vaja rohkem rakendada sest need strateegiad on väga tugevaks vahendiks diskrimineerimise vastases võitluses. ma sooviksin ka rõhutada seda, et valitsus peab öö, ähm, oma kohustusi järgima ning rahvusvahelised ja Euroopa lepingud peavad tagama selle, et ka romi naistel on võimalik öö, ähm, kasutada oma põhiõigusi ning riik, äh, valitsused peavad äh, võitlema vägivalla vastu, mis on suunatud romi naiste vastu tagama neile abi ning tulevikus kavandatavates poliitikate keskmes peab olema äh, selle ähm, mitmetahulise diskrimi-, äh, diskrimineerimise äh, vähendamine, millega praegu nii paljud romi naised silmitsi on. samuti peavad need poliitikad tegelema nende takistuste vähendamisega, millega praegu rahvusvähemuste naised on silmitsi. valitsus peab tegema kõik selleks, et tugevdada ka diskrimineerimise vastast seadusandlust. samuti tuleb ennetada lõhede tekkimist erinevate rahvusvähemuste vahel rohkem tuleb rääkida ka parlamentides romi naiste olukorrast ja mul on väga hea meel, et täna on siin ka koosolek, mis tegeleb eraldi ka romi naiste olukorra küsimusega. me peame teadlikkust suurendama Euroopa Liidus nende olukorrast ning me peame ka äh, muutma äh, nende arutelude äh, sisu, mis praegu on valitsemas, kui liikmesriikides arutatakse romi naiste olukorda. rominaistele tuleb ka parandada juurdepääsu näiteks erinevatele ettevõtlustoetustele, et äh, saaksid ähm, äh, nad alustada ettevõtlusega. samuti on äärmiselt oluline juurdepääs ähm, tervishoiuteenustele ja juurdepääs ka õigusabile me oleme väga tihedat koostööd teinud Ungari eh, valitsuse ja vastava eh, instituudiga ning me eh, kogume infot, mis annaks meile paremat ülevaadet romi naiste olukorrast ja sellest, milliste takistustega nad on silmitsi ning ma lõpetaksin, et me peame tagama selle, et romi naiste, naised oleksid rohkem kaasatud meie ühiskondade ellu. suur tänu! Merci, euh, madame euh, Michal Haché euh, de cette. suur tänu, proua Mihhail Ake, selle ettekande eest. ja nende uurimuste eest, mis on läbi viidud romi naiste olukorra kohta erinevates riikides. ilmselgelt äh, on üleval veel mitmeidki küsimusi ja siinkohal annaksin ma sõna meie kolleegidele, Euroopa Parlamendi saadikutele. kõigepealt Marina Janna-Kudakis viieks minutiks. Venir et de poser aussi vos questions euh, à nos intervenants. palun, teil on võimalus nüüd meie kõnelejatele küsimusi esitada. suur tänu, ma ei teadnudki, et mu kõneaeg on piiratud. kõigepealt etilised vähemused. jah, see fraas mulle päris ei meeldi. mina olen pärit Ühendkuningriigist, Londonist, kuigi ma päris briti moodi välja ei näe ja seega võiks mind ka nimetada rahvusvähemusse, etnilisse vähemusse kuuluvaks inimeseks. aga minule see ei meeldiks ja peale selle pole meil ka mingisugust õiguslikku definitsiooni etnilise vähemuse kohta. me oleme täiesti tavalised inimesed Ühendkuningriigis on meil multikultuurne ühiskond, mis tähendab, et kõik need etnilised vähemused siis kuuluvad äh, ühiskonna hulka, vaatamata sellele, kas tegemist on mehe või naisega. kui just peab kasutama seda etnilise vähemuse definitsiooni, siis tuleb meeles pidada, et vastuvõtva kogukonna ja sisserännanud kogukondade vahel peab olema vastastikune austus, sallivus ja seeläbi saab integratsioon olla, olema sujuvam. Te rääkisite siin romi naistest, see oli päris huvitav, sest ma ei tea nendest eriti midagi. mulle jäi mulje, võib-olla te öö, Äh, selgitate äh, mulle veel, et Ühendkuningriigis nimetatakse neid vist rändajateks, aga teie siin nimetate, nimetate neid romaanideks. kuidas see õige nüüd on? igatahes Ühendkuningriigis nimetatakse neid rändajateks. ja nii palju, kui ma nendest aru olen saanud, siis nad, saanud, siis nad on väga eraldiseisev äh, rahvusgrupp, tunnevad ennast väga vabade vaimudena, selles suhtes on neil hästi läinud, loomulikult on neil probleeme ka sellega näiteks, mida ühiskond, sellega, sellest kinnipidamisega, mida ühiskonna normideks peetakse. aga neil on ka omad tavad ja neid tuleb austada. seega alguses tuleb mõista, milline on romi meeste ja naiste kultuuriline taust Äh, äh, samuti tuleb kinni pidada traditsioonidest, näiteks minu vanaemal võib-olla, vanaema äh, looduslikud ravimid olid võib-olla palju paremad kui apteegi omad. loomulikult tuleb rominaisi toetada, et nad oleks ka osalised integratsioonis, aga samuti tuleb toetada, et nad suudaksid säilitada oma öö, eripära ja kultuuri ja see ei puuduta ainult romisid, vaid kõiki rahvusvähemusi. me peame kõike seda arvesse võtma ja neid toetama. Merci. suur tänu, proua Janna Kudakis. ja järgmisena Kornelia Ernst. ühendatud vasakpoolsete nimel suur tänu, ma sooviksin öelda paar sõna ka sisserännanud naiste kohta Saksamaal. Saksamaal on äh, kaks kategooriat äh, rahvusvahelisi, isegi kui eelkõneleja ei leia, et see äh, sõna väga ilus on ning sorbid, friisid on näiteks elanud Saksamaal juba sadu aastaid, nad on, nende õigused on tagatud samamoodi nagu sakslastemadki, kuid paljud teised rahvusvähemused on alles viimastel aastakümnetel Saksamaale sisse tulnud ning äh, nende äh, õigust ei ole alati äh, tagatud. seitse kuni kaheksa miljonit on meil siis sisserännanuid. paljud neist tulid kuuekümnendatel aastatel Saksamaale võõrtöölistena ning öö, miljones võõrtöötaja võeti pidulikult vastu Baieri liidumaa peaministri ja Müncheni tööministri eh, poolt lillede ja šampusega ja, ja ta sai kingituseks ka teleriigid. niimoodi tollal võeti vastu eh, võõrtöölisi ning paljud võõrtöölised võtsid kaasa ka oma naised Itaaliast, ehm, Türgist siis seitsmekümnendatel aastatel tuli kriisipiirkondadest ähm, Aafrika, Aasia riikidest väga palju põgenikke, nende hulgas oli ka Iraani, Afganistani kodanikke ja paljud äh, kurdid tulid ka Türgist. ning äh, sisserändajate ähm, hulka kuuluvad ka äh, teistest äh, riikidest pärit hilisväljarändajad, äh, kes äh, tulevad küll Saksa kogukondadest ning kui räägitakse sisserändajatest, siis äh, äh, sisserändajatel õiguslik olukord on suhteliselt hästi tagatud, kuid me peame vaatama täpsemalt ka äh, naiste ja eelkõige just emade olukorda. me peame ka vaatama, milline, äh, millise diskrimineerimise ohvriks naised satuvad, tegu on nii-öelda topeltdiskrimineerimisega, sellepärast et uurimused näitavad, et sisserännanud naised on näiteks, nende hulgas on töötute osakaal palju suurem kui põhirahvuse hulgas. näiteks Ida-Saksamaal on tööpuudus väga suur ja rahvusvähemuste naistel on väga keeruline leida töökohta, erinevalt meestest. samuti elavad sisserändajate naised tihti väga patriarhaalsetes perekondades kuid samas ähm, väidetakse, et tegu on siin kultuuriliste traditsioonidega, mis nendes perekondades ähm, valitsevad ja tihti räägitakse ähm, nördimusest vaid siis, kui räägitakse sundabieludest ja, ja koduvägivallast. ning üks öö, äh, Türgi naine ütles, et äh, tema tunneb, et tema õigused Saksamaal on vähem kaitstud kui Türgis sellepärast et Saksamaal ei saada täielikult eh, ei õiguslikku abi ega ka mm, eh, mm, täielikult eh, praktiseerida oma religiooni. Saksa-Türgi naistel on tihtipeale vaid kaks alternatiivi, nimelt minna konflikti oma perekonnaga selleks, et oma valikuid mm, teostada või siis teine, leppida perekonna poolt esitatud nõudmistega. lisanduvad veel teisedki probleemid naised on äh, väga tihti ka äh, seksuaalvägivalla ohvriks, siin ei ole tegu etnilise probleemiga, vaid siin on tegu äh, sugudevahelise mittevõrdõiguslikkusega. ning tihtipeale ka sisserännanud naised ei tea täpselt, millised on nende õigused, tihti on see seotud ka nende ebapiisava keeleoskusega samuti ei ole ka paljudel piisavat töökvalifikatsiooni ning seetõttu juba olemasolev kvalifikatsioon ajaga vaid kaob. see tähendab, et nendel naistel on väga keeruline hästi tasustatud töökohti saada. paljud sisserännanud naised seetõttu äh, saavadki vaid äh, täita oma rolli emana ja elada ainult sotsiaaltoetustest. meil on vaja siin äh, naiste solidaarsust äh, Saksa ja mitte-Saksa naiste vahel. ja sotsiaallõimumise osas äh, on Saksamaal veel väga palju nõrku kohti just sisserännanud naiste osas. suur tänu, proua Ernst suur tänu selle analüüsi eest, mida te esitasite olukorra kohta äh, Saksamaal ning nüüd annaksin Euroopa Komisjoni äh, härra Konstantinos Takisele. Mister. suur aitäh. tegelikult olen ma sotsiaalküsimustega tegeleva peadirektoraadi äh, rändealase üksuse esindaja. ja mul on hea meel siin koosolekul viibida, sest see annab mulle võimaluse kuulata neid inimesi, kes puutuvad vastava problemaatikaga kokku iga päev. hakatuseks ütleksin ma, et see tänane debatt on otseselt seotud ühe palju laiema teemaga milleks on muidugi sotsiaalne kaasatus meie tulevases ühiskonnas. me oleme näinud, et viimase viieteist aasta jooksul on Euroopasse saabunud väga suur hulk sisserändajaid ning neid saabub siia palju ka edaspidi, võttes arvesse tõmbe- ja tõukefaktoreid, nii majanduslikke kui demograafilisi kui keegi meist läheks praegu ükskõik millisesse Euroopa kooli, siis näeks ta tõenäoliselt kohe, mida tähendab äh, multikultuurne ühiskond ja tulevane multikultuurne ühiskond. kui ühiskond ei suuda toime tulla selle uue rahvastikustruktuuriga, siis on sotsiaalne kaasatus, selle tagamine tulevikus palju keerulisem ja seetõttu peame me mõtlema õigustele ja võrdsetele võimalustele, eh, sealhulgas kõigi inimeste jaoks, kuid peame mõtlema ka sellele, kuidas ühiskond üldse püsima jääks. kui me räägime rahvusvähemustest, eh, näiteks romidest või kellestki muust, või kui me räägime sisserändest, siis me peame aru saama, et nendel asjadel on ühisjooni, kuid nad on samas väga erinevad proua Mihalate ettekanne andis meile väga hea ülevaate sellest, millised on äh, romide probleemid. minu meelest on kõige murettekitavam äh, selles olukorras hoopis see, et kui sisserändajaid diskrimineeritakse, siis tihti ei tee nad selle peale mitte midagi võib-olla sellepärast, et nad leiavad, et võitlusel pole mõtet või nad lihtsalt ei tea, kuidas ennast kaitsta. kui me soovime välja kujundada mingeid tegevusi, siis ei tohiks need olla suunatud ainult õiguste tagamisele, vaid ka sellele, et sisserändajatel endil oleks piisavalt julgust ja võimekust oma õigusi nõuda. sisserände küsimuse kohta ütleksin, et sooline dimensioon on kriitilise tähtsusega sisserändajate probleemide lahendamisel ja mitte ainult sellepärast, et me oleme olnud tunnistajateks sisserändajate populatsiooni struktuuri muutumisele, vaid ka sellepärast, et muutunud on hoiakud naistesse, sisserändajatest naistesse ja samuti on muutunud majandusruumi nõudmised, sest kui tööstuspõhine majandus muutub teenustepõhiseks majanduseks, siis tekib rohkem töökohti naistele. teenuste sektoris on naisel lihtsam leida tööd ja seda arvestades võiksimegi järeldada, et äh, soo küsimus on väga oluline. ja peame aru saama, et äh, sisseränne on tegelikult hea võimalus naistele, sest äh, teise riiki rändavad naised saavad sageli vabaks ka oma kultuuri seatud piirangutest ja äh, majanduslikust surutisest või äh, sõjaseisundist, mis valitseb nende enda riigis ja millega reeglina ka kaasub, kaasneb vaesus. on äh, palju näiteid naistest, kes teise riigi kolides suudavad täielikult täita oma inimlikku potentsiaali ja jõuda vastuvõtva riigi ühiskonnas austusväärsele kohale kuid kahjuks on äh, valdav enamik naisi ikkagi sellises olukorras, äh, kus nad töötavad väga madala, madalal ametikohal, kus äh, saadakse ka vähe palka ning kui nad juba on sattunud sellisesse lõksu, siis tavaliselt nad sinna ka jäävad teine asi, mida, mida tahaksin eraldi välja tuua, on sisserändajatest naiste mitmekesisus. paljud naised tulevad kaasa oma pereliikmetega, nagu ütles eelkõneleja ja nendel naistel on sageli probleeme oma õiguste kaitsmisega, tihti neile naistele ei ole ette nähtud isegi õigust töötada, kuid tihti on ka nii, et nad on pärit kultuurist, kus ähm, naisel on selline koht, mis tegelikult ei võimalda tal inimesena üldse areneda. ja teine, äh, hoopis teistsugune rühm on teise põlvkonna sisserändajad. Need äh, naised satuvad justkui sisemisse konflikti, kuna ühest küljest nad käivad tööl ja koolis ning näevad ühesugust elu ja teisest küljest äh, kodus näevad nad hoopis midagi muud. E, ja see valmistab neile probleeme. ja siis on äh, naised, äh, kes on asüülitaotlejad kes on põgenenud põgenenud oma perede juurest ja kellel on väga spetsiifilised probleemid. selles kontekstis muidugi ei aita neid naisi põrmugi majanduskriis, mis meil praegu on, sest majanduskriis on kaasa toonud suurema töötuse. ja kui me võrdleme töötuse määra Euroopa Liidu põliselanikest naiste ning sisserändajatest naiste äh, vahel siis see erinevus on kaheksateist protsendi punkti. ja see on suur vahe. eriti oluline on uute sisserändajate jaoks see, et väga suur vahe on nende naiste vahel, kes on Euroopa Liidus väga uued, ehk siis elanud siin vähem kui kolm aastat, ja nende vahel, kes on juba vanemad olijad. ning see näitab, et meie poliitika tegelikult ei suuda adekvaatselt vastata eh, sisserändajate eh, vooluga tekkivatele eh, probleemidele kuid iga, iga periood, mil Euroopa Liitu jõuab rohkem sisserändajaid, on väga oluline, sest kui suur osa uusi sisserändajaid saab ainult madala kvalifikatsiooniga tööd, kuigi tegelikult nad suudaksid teha hoopis keerulisemaid asju, siis satuvad nad lõksu, millest on väga raske välja pääseda. kokkuvõttes tahaksin ma öelda seda, mida ütlesin juba varem, et et sisserändajatele ning vähemusrahvaste esindajatele tuleb äh, anda sotsiaalseid õigusi, kuid äh, tähtis ülesanne on, on, on ka ülesanne, mida praegu täidavad peamiselt äh, vabaühendused ja see ülesanne seisneb selles, et sisserändajatel peab olema parem ligipääs õigusi kaitsvatele organisatsioonidele ning sisserändajad peavad ise suutma paremini oma õigusi kaitsta, aitäh! Euh, suur tänu, härra Futakis. suur tänu selle ülevaate eest, ka selle eest, et vahendasite meile komisjoni äh, töökavasid äh, sisseränna, sisserändajate probleemistiku lahendamiselt Te rääkisite ka meie ühisest eesmärgist, sotsiaalsest lõimumisest, mida ka meie toetame. Te rääkisite ka ähm, vastavate poliitikate eelloost ja samuti ka erinevustest äh, sisserännanute äh, rühmade vahel. meil on täna tegu ka äh, ühiskondliku probleemiga. see on seotud sotsiaalse lõimumisega ja ka sisserännanute päritolukultuuride austamisega. siin on sotsiaalne kaasatus äärmiselt oluline ja see on alati seotud ka ajajärguga ning praegu kriisiaegadel tekivad loomulikult väga suured pinged just selles valdkonnas sisserändajad ja eriti just sisserännanud, rännanud naised on sattunud väga Äh, pingelist äh, olukorda, kus ühel pool on kool ja, ja teisel pool on perekond, sest kool peaks olema just sotsiaalse lõimumise kohaks. me näeme, et koolides on tegu kultuuride äh, nii-öelda kokkusulamiskohaga. tihti on seda olukorda keeruline lahendada ja siin on väga palju võimalusi ka diskrimineerimiseks kas ähm, kellelgi on veel küsimusi meie ettekandjatele? me alustame nüüd oma aruteluga. kas kellelgi on küsimusi meie külalistele? You have a comment mm -hmm. after that. Alors, moi, je voudrais euh, d'abord peut-être euh, poser, ça va vous donner le temps euh, de, euh, de... mul on endal üks küsimus. ja võib-olla annab see teile natukene aega ka teie oma küsimuste eh, koostamiseks. esimene küsimus, see puudutab siis romi naisi kas te olete tegelenud ka eh, kirjaoskuse küsimusega Euroopa erinevates liikmesriikides romi naiste hulgas. sest me oleme näinud, et selleks, et lõimuda, peab olema ka kirjaoskaja. haridus, väljaõpe, kirjaoskus, need on need eeldused lõimumiseks. ja veel üks küsimus. see on tegelikult ka küsimus komisjonile aga te olete kindlasti ka kohapeal kogemusi kogunud, mis võivad ka meie jaoks huvi pakkuda. nimelt, mis puudutab naiste kvalifikatsioone ja nende kadumist, sest tihtipeale on sisserännanud naistest tekkinud maine, et need on harimatud, neil ei ole mingit töökvalifikatsiooni. aga te rääkisite ka sellest, et ähm, tihtipeale nende kogutud kvalifikatsioon lihtsalt ajapikku kaob ähm, selles riigis, kuhu nad lähevad ähm, elama, nii et kuidas sellest ähm, lõksust välja tulla, kuidas säilitada oma juba saavutatud kvalifikatsioon töövaldkonnas? ja see on seotud siis ka hariduse ja väljaõppe küsimusega. kas keegi soovib veel küsimusi esitada? proua Bauer, palun. suur tänu, minu küsimus on seotud hariduse ja koolitusega samamoodi pöörduksin meie romide eksperdi poole. esitaksin paar haridusalast küsimust. Ida- ja Kesk-Euroopa riikides on peamiseks probleemiks romide puhul just äh, madal kvalifitseeritus, madal haridustase. see kehtib Slovakkia, Rumeenia ja Bulgaaria puhul, mitte nii palju Ungari puhul minu arvates minu kogemuse põhjal võiks väita, et romi lapsi on väga raske motiveerida õppima, nad äh, na-, naasevad oma äh, elukeskkonda ja kodus äh, neil õpimotivatsiooni ei ole. seega nad langevad koolist välja ja kogemus näitab ka, et hästi haritud äh, romi, romisid äh, enam oma kogukonda äh, väga kergesti tagasi ei tervitata. mis puudutab romi laste internaatkoole, siis ühiskond üldiselt on vastu sellele mõttele ja sellele on vastu ka romid ise. seega, milline oleks siis lahendus? Merci, madame Bauer. Madame Tomson. suur tänu, proua Bauer. proua Tomson, palun uh,. First of all I want to uh... kõigepealt tahaksin tänada kahte kõnelejat huvitavate ettekannete eest. ja mina arvan samuti, et väga mõistlik on vahet teha nende äh, vähemusgruppide vahel, kes on elanud ühiskonnas juba kaua, pikemat aega ja nende vähemusgruppide vahel, kes on teatud ühiskonda tulnud äh, hiljuti. sageli äh, kulub integratsiooniks kaks-kolm põlvkonda. minu vanaema näiteks tuli Taani Poolast ja tema võib-olla ei olnud nii integreeritud kui mina Taani ühiskonda samas ma arvan, et romide probleemile tuleks pöörata erilist tähelepanu. loomulikult on siin palju ajaloolisi probleeme ja väljakutseid. aga me peaksime vaatama, kuidas on integreeritud romid erinevates teistes liikmesriikides. minu kodumaal Taanis on romide hulk üsna väike, sest kaks sajandit tagasi saadeti kõik roomid Taanist ära Rootsi. ja Rootsis ja Soomes elasid romid ühiskonnast täiesti eraldatult. aga kuuekümnendatel tegi Rootsi valitsus jõupingutusi romide integreerimiseks, nüüdseks on nad hästi integreeritud aga oluline on siin ka mõelda, et kas see oli nüüd assimileeri-, assimileerimine või romide integreerimine, kui, kus nad suut-, said ka säilitada oma kultuuri ja tavad. sest see võib olla ka sageli takistuseks täielikuks integreerimiseks. samuti tuleb öelda, et Prantsusmaal või ka Hispaanias on romid väga hästi integreeritud aga ma olen väga rahul, et meie uus tööhõive ja sotsiaalasjade volinik on otsustanud tööle panna ka romidega tegeleva üksuse. ja loodetavasti seeläbi saa-, saame me ka selle statistika kätte, mida teie soovisite, suur tänu. suur tänu, proua Tomson kui rohkem küsimusi ei ole praegusel hetkel, siis annaksin kohe sõna vasta, vastamiseks meie kõnelejatele. kõigepealt siis need romisid puudutavad küsimused palun vastake neile, loomulikult me ei soovi ainult romidele keskenduda, me soovime ju kõiki vähemusi arvesse võtta, aga kõigepealt palun vastake nendele küsimustele. suur tänu nendele väga hea, nende väga heade küsimuste eest, ma vastan nendele ühe, ükshaaval, siin olid ka mitmeid kommentaare, mis puudutasid äh, erinevaid nimetusi. Äh, mõnes piirkonnas nimetatakse neid rändajateks, nagu Ühendkuningriigis, Saksamaal nimetatakse neid sintideks, vahel ka romideks, Kosovos näiteks aškaalideks. aga kokkuvõttes äh, identifitseerivad nad ennast ikkagi roomidena, kuigi nad nimetavad ennast mõnedes piirkondades teistmoodi loomulikult on nende vajadused ka erinevad, tulenevalt sellest, kas nad elavad linnas või elavad vastavalt oma traditsioonilisele eluviisile. endiselt on ka Ühendkuningriigis probleeme näiteks äh, neil elamistingimustega. üks uuring äh, eelmisest aastast näitas, et suur hulk äh, rändajaid Ühendkuningriigis elavad äh, ebaseaduslikes äh, elukohtades registreerimata ja nende elukohad on püstitatud, rajatud ilma lubadeta, sest neil ei ole mingisuguseid muid alternatiive elukoha leidmiseks. niisiis me peame kuida-, kuidagi leidma mingisuguse võimaluse, et anda neile loa, äh, luba ühes kohas öö, äh, öö, äh, alaliselt elada, et nad ei peaks kogu aeg ringi rändama. ja seeläbi saaksid nad parandada ka juurdepääsu näiteks sotsiaal- ja tervishoiuteenistustele. aga me ju öö, peame silmas erinevaid asju, kui me räägime sisserändajatest ja roomidest, roomid on olnud Euroopas juba sajandeid. meist räägitakse kui vähemusest millest on natukene kahju, sest äh, meid on tegelikult ju kaksteist miljonit Euroopa erinevates riikides kokku. ja kui Euroopa Liiduga ühinevad ka Lääne-Balkani riigid, siis see arv suureneb veelgi. võrdsed võimalused on loomulikult väga tähtsad väga oluline on juurdepääs põhiõigustele, mida romidel ei ole. on vastuvõetamatu, et et äh, inimestel pole endiselt isikut tõendavaid dokumente ja seetõttu ka ei ole neil mingisugust juurdepääsu teenustele ja neil ei ole mingeid õigusi. ja seetõttu on väga oluline ka andmete kogumine see minu tänane ettekanne, kuna ma asendasin ühte oma kolleegi, valmis väga viimasel hetkel. Õnneks oli mul erinevatest kohtadest saadud erinevaid andmeid ja, ja statistikat, aga oluline on kogu see statistika kokku koguda, ilma selleta on väga keeruline mõista, milline on tegelik olukord. ja siis tekivadki spekulatsioonid niisiis esimene asi, mis me peame tegema, on, me peame koguma statistikat. nüüd äh, kirjaoskusprogrammid. meie selliste programmidega oma organisatsioonis ei tegele, sest meie äh, ülesanne on eelkõige just äh, õiguste tagamine roomidele. haridusküsimustega tegelevad rohujuure tasandil vabaühendused, kes edendavad siis selliseid kursusi, samuti tuleb korraldada ka kursusi romi keeles ja romi keele kohta, sest üks vabaühenduste soov on ka just, et tagada, et edendataks ka nende emakeelt. siis proua Baueri küsimus motivatsiooni kohta. jah, see on tõsi. ja tuleb öelda, et väljakutseid on mitmetasandilisi on väljakutseid romide enda puhul ka ühes, ühiskondlikul tasandil. ja see tuleneb suuresti ka segre-, segregatsioonist. kui lastel ei ole juurdepääsu haridusele, siis see, see tuleneb sageli just sellest, et et see, see rahvusgrupp on segregeeritud, seal ei ole eriti kvaliteetseid koolegi, seal ei ole korralikke õpetajaid. seetõttu vanemad ei saagi oma lapsi kooli saata. sel-, sellised segregatsiooni tulemused on väga hästi dokumenteeritud ka Tšehhi Vabariigi puhul. Strasbourgi kohus leidis, et on vägagi pärsitud romi laste juurdepääs haridusele ja seetõttu ei ole nad vaimselt nii arenenud. proua Bauer, ka Ungaris äh, on suuri probleeme segregatsiooniga. seega esimene valitsuste ülesanne on tagada juurdepääs kvaliteetsele haridusele ja loomulikult peavad siin tõsise, tõsist rolli mängima ka vabaühendused. ja nad ka teevad seda, Bulgaarias näiteks on nad juba seitse aastat üritanud välja tulla nende pilootharidusprojektidega võitlemaks segregatsiooni vastu, on korraldatud koolibussid, mis viivad lapsed kooli Äh, ja lapsed äh, lähevad ka kooli, nad ärkavad küll viis üles ja lähevad sinna bussi peale, aga valitsus ei ole toetanud seda, neid projekte ja ei ole muutnud seda riiklikuks poliitikaks. on küll natukene toetatud, kuid mitte kõiki lapsi, kellel seda toetust tarvis on. niisiis, me peame parandama laste ja vanemate motiveeritust, aga ka valitsused peavad siin oma rolli mängima. niisiis, mõlema osapoole koostöö on oluline mis puudutab sisserändajate ja romide vahelisi erinevusi ja nende vaja, erinevaid vajadusi, siis jah, tõsi ta on. siin toodi ka näiteid riikidest, kes on üritanud integreerida romisid ja toodi siin näitena Rootsi. jah see on tõsi, et äh, Rootsi on väga aktiivselt üritanud äh, edendada kõikide vähemustega romide õigusi ja romide keel on ametlikult tunnustatud keel Rootsis. aga isegi Rootsis ja Taanis diskrimineeritakse romisid endiselt, äh, mis puudutab nende õigusi, eriti, eriti just näiteks Äh, nende eluasemeid. Neil on keeruline üürida korterit näiteks, sest äh, enamus ühiskonnast ei soovi eriti üürida korterit romidele. aga siin võib tulla ka, äh, tuua ka Rootsi näite, mis puudutab ohvritel kompensatsiooni maksmist ma loodaksin, et äh, Slovakkia ja Ungari äh, teeks koostööd Rootsiga, hüvitamaks ohvrite kannatused. Äh, nii palju vist neid küsimusi mulle esitatigi. suur tänu. proua Grainer, kas teil on midagi lühidalt veel lisada? Um, kolm minutit. aitäh, ma ütlesin juba enne, et ähm, Euroopa sisserändajatest naiste võrgustiku esindajana pean ma oma kohustuseks teha kindlaks, millistes valdkondades tuleb teha kõige rohkem tööd ja seda juba rohujuure tasandil. Saksamaal töötavad mitmed kolleegid erinevates naisorganisatsioonides ja ma leian, et äh, näiteks Aafrika päritolu naisi Saksamaal diskrimineeritakse küll ja mehed ja naised ei ole võrdsed, sest naised tunnevad sageli häbi, nad on haavatavad, nad peavad sageli tegema tööd, mis tegelikult ei ole, on allpool nende kvalifikatsiooni, nad ei leia endale sobivat äh, kodu. ja seda meie nahavärvi pärast isegi kui sind kuhugi on kutsutud, koheldakse sind seal mõnikord halvasti ja see kehtib ka teise ja kolmanda põlvkonna kohta. näiteks minul ema ja nõustajana on samuti probleeme. ma proovin äh, lõimumist soodustada, kuid teisest küljest töötatakse mulle vastu ja see teeb minu töö raskemaks me püüame oma kogukonda täielikult lõimida, kuid ühiskond laiemas plaanis peaks eh, oma töö samuti ära tegema, sest eh, lõimumine ei ole ühesuunaline protsess, vaid eh, hõlmab kõiki, kes ühiskonnas või kogukonnas elavad. mul on väga kahju, et näiteks Saksamaal kui sünnib mustanahaline laps, siis küsitakse talt kogu aeg, kust sa pärit oled, millal sa sinna tagasi lähed. Need teise või kolmanda põlvkonna mustanahalised lapsed ei ole kunagi Aafrikas käinud, nende vanemad ei suudaks sinna piletitki osta nii et äh, selline on meie, meie kogemus. see on üks asi. aga teiseks, ei ole ju lihtsalt nii, et me tulime oma riigist ära, me võtsime kaasa oma kultuuri, oma ajaloo ja oma traditsioonid. ja kuni me ühiskonda paremini ei lõimu, äh, seni kaitstakse väga kiivalt oma traditsioone, muuhulgas ka negatiivseid, näiteks äh, naiste suguelundite moonutamist või äh, siis seda, et naine peab äh, mehele alluma. sisserändajatest naistele tuleks anda hääl, tuleks anda võimalusi, tuleks anda võimekus, et nad saaksid aru, et kõik nende traditsioonid ei ole äh, tegelikult enam eluvõimelised ning Euroopas on paremaid võimalusi kui nende koduriikides ma arvan, et ma sellega ka piirdun, sest aega on nii vähe, aga tegelikult ma tahaksin rohkem rääkida. aitäh! suur aitäh teile ja härra Fatakis! suur aitäh, ma arvan, et mina peaksin vastama küsimustele, mis puudutasid kvalifikatsioone ja väljaõpet. mida me oma terminoloogias nimetame nii-öelda kahju kõrvaldamiseks Te küsisite, milliste sektorite kohta see fenomen kõige rohkem käib. ma arvan, et kõige rohkem on, on seda näha tervishoiu vallas, meie haiglates. tegelikult mitte ju ainult mm, meie riigis, äh, vaid ka paljudes teistes Lääne-Euroopa riikides, Ida-Euroopast tulevad arstid, kes siin on äh, sanitarid äh, või siis õed, igatahes ei tööta nad kohal, mida võimaldaks nende väljaõpe. nii et kõige rohkem nii-öelda raisatakse ajupotentsiaali tervishoiu vallas. ja see probleem tuleneb ennekõike kvalifikatsioonide mittetunnustamisest, mitte sellest, et inimesed ei oskaks tööd äh, teha. kuidas me saaksime siis tagada, et Mongoolia või Vietnami diplomit äh, tunnustatakse, et inimesed saaksid aru, et äh, sealt tulnud arst või, või keegi muu oma tööd hästi teeb? tegemist on keerulise probleemiga, sest tegelikult eh, isegi Euroopa-siseselt on olnud raske kvalifikatsioone harmoneerida ja ühtlustada. praegu töötame me Euroopa Komisjoni tasandil sellega, et koostöös ähm, siseturu, tööhõive ja hariduse peadirektoraatidega järgmise kolme aasta jooksul saavutada edu kvalifikatsioonide harmoneerimisega, kuid eh, see küsimus on väga oluline öö, eh, ja väga raske ja lisaks eh, diplomite ja kvalifikatsioonide tunnustamisele on ju veel ka konteksti küsimus. vastuvõtvad riigid on erinevad. kõikides riikides on näiteks erinevad keeled. ja kui inimene töötab eh, kõrge kvalifikatsiooniga ametis, siis on tähtis, et ta teeks oma tööd täpselt ja hästi, aga selleks peab oskama keelt. nii et on eh, keele küsimus ja siis on institutsiooniline raamistik vastuvõtvas riigis on institutsioonid sageli hoopis erinevalt üles ehitatud kui koduriigi omad. ja selleks on ette nähtud teatud eraldised Euroopa Sotsiaalfondist, millega viiakse läbi erinevaid tegevusi. ja me oleme arvutanud, et umbes kuussada tuhat äh, sisserändajat saab sellest fondist igal aastal raha et äh, paremini kohaneda. aga nagu ma ütlesin, paljud sisserändajad võtavad vastu mõne madalapalgalise töö ja nad jäävadki seda tegema, satuvad nii-öelda lõksu ja sellistes töökohtades kasutatakse neid ka kurjast ära. jaanuarikuus käisin ma Londonis konverentsil, eurolinnade konverentsil ja ma olin ühes töörühmas, kus arutati täpselt äh, seda küsimust ja samas töörühmas oli erinevate vabarühmade, vabaesinduste esindajad, kes siis ütlesid, et sisserändajad, kes on juba saanud madalapalgalise töö, peavad tegema ka ületunde ja kui nad tahaksid ähm, minna mõnele tööintervjuule, et saada mõni äh, parem töökoht, äh, siis nad ei saa seda endale lubada, sest nad võidakse lahti lasta, siis neil ei ole üldse tööd aga kohustused on ja seetõttu äh, tähendabki tavaliselt just kehval tööl olemine seda, et, et inimene ei pääse sealt kuidagi, sest tal ei ole võimalik isegi otsida endale midagi muud. suur aitäh teile, härra Fotakis. ma annan nüüd sõna proua Brita Tomsonile, äh, kes oli variraportööriks. üks hetk, vabandust suur aitäh eh, kõigile ja eriti härra Fodakisele tema eh, sõnavõtu eest. ma tahaksin nüüd eh, koheselt minna teise paneeldiskussiooni juurde, integratsiooni tavad. ma tänan kõiki, kes on sõna võtnud. kuid nüüd me läheme teise paneeli juurde ja meie juurde siia tuleb proua Möller-Jensen, proua Elizabeth Möller-Jensen ning samuti härra Kemal Eüp kes on teise paneeli esinejad ning äh, nende sõnavõttudega avame me teise paneeldiskussiooni, mille pealkirjaks on integratsiooni tavad. kõigepealt annangi ma sõna, äh, kõigepealt annan ma ka sõna proua äh, Tomsonile. Donc nous allons voir maintenant des exemples ja nüüd äh, me kuuleme siis väga konkreetseid näiteid. si vous voulez vous installer. Très bien. So. It's for you. Donc je passe tout de suite. ja kohe annan ma sõna siiski proua Möller Jensenile, kes on naiste ja soolise võrdõiguslikkuse Taani teabekeskuse Greenfo esindaja ning äh, ta räägib meile Taani äh, poliitikast äh, integratsioonitavade vallas, teil on sõna. Thank you very much and thank you very much for the invitation. Uh, suur tänu selle eest, et te kutsusite mind siia kõnelema ja ma sain just nüüd aru, et mul on võimalik ka taani keeles rääkida ja eks ma siis nii teengi. Jeg skal præsentere Kvinfos mentornetværk, og øh, det er et... ma siis esitlen teile, millega tegeleb teabekeskus Kvinfo. siin on tegu projektiga või programmiga, mis tegeleb sisserännanute äh, naiste olukorda, äh, kohalike naiste olukorda, aga tegu oli väga laiaulatusliku programmiga, tulemused olid väga head ja tollal ma ka nentisin, et äh, me saavutasime palju edusamme ja seetõttu, ähm, et me nii palju edusamme saavutasime, siis me leidsime ka, et tegu on väga hea programmiga, mis võimaldas siis sisserännanud naistel ka tööhõive olukorda parandada ja mentorite kasutamine selles programmis oli just äärmiselt oluline. aga kõigepealt ma räägiksin, mis on siis Gwenfo, et te saaksite ka aru, mis on selle mm, programmi taust. tegu on siis teabekeskusega ja see jagab teavet mm, soolise võrdõiguslikkuse kohta alustati juba kuuekümnendatel aastatel Taanis, tegu on väga häs-, hea äh, institutsiooniga, hästi välja ehitatud äh, institutsiooniga ning see allub ähm, Taani äh, kultuuriministeeriumile. meil on tegu erinevate ekspertidega, kes keskenduvad siis erinevatele elualadele. viimase, viimaste aastate puhul me oleme üritanud ka kasutada kõiki internetiressursse, me oleme ka näiteks välja andnud Taanis väljapaistvate naiste elulugusid avaldanud, oleme pannud need ka internetti. samuti on meil olemas veebiajakiri, niisiis väga palju ühiskonnaliikmeid Taanis me saavutame just üle interneti. on tuhandeid naisi, Taanis, kes äh, leiavad ka, et nad on kaasatud selle teabekeskuse töösse. tuhanded taanlannad äh, tegelevad selle teabekeskuse tööga. kahe tuhande kolmandal aastal me läksime edasi uue väljakutsega, nimelt välja arendada võrgustikud ja institutsioonid, mis tegelevad just naiste küsimusega ja me ka vaatasime, kuidas me saaksime seda Kiminfo teabekeskuse tugeva struktuure kõige paremini ära kasutada. ja Kvinfo hakkas tegelema ka tööturu küsimustega. me alustasime kõigepealt väikese projektiga, kuhu olid kaasatud ka kaksteist mentorit. nimelt ähm, sisserändajate keskkonnas me ei olnud väga tuntud nad, neil ei olnud väga palju infot meie kohta, kuid äh, siis, kui me saatsime Teabekeskuse internetilehekülje äh, kaudu välja emaili oma kaastöötajatele, siis äh, sajad taanlannad teadsid meile, et nemad tahavaksid selles töös kaasa lüüa mentoritena. samuti me oleme saanud oma töö eest autasu ja selle me saime Taani ühe naiste ajakirja poolt ja oleme saanud äh, veel edasi isegi auhindu. tegu oli siis äh, mentoritega, kes äh, tegid meiega kaastööd ja kes töötasid siis sisserännanud naistega. meil oli kaks tuhat erinevat paari, kus siis oli üks osapool oli mentor, teine sisserännanud naine, samuti meil on sadu infokeskusi tegu on väga hea haridusega, väga hea väljaõppega, kõrge kvalifikatsioonitasemega naistega ning just seetõttu, et need mentorid olid niivõrd kõrge kvalifikatsiooniga, me saavutasime ka nii palju edusamme. ja see programm Taanis oli tõesti väga edukas eriti suured edusammed olid just tööturul, näiteks töökoha vahendus mentorite abil oli väga positiivne. näiteks arst, medõde või arhitekt saavad äh, töökoha just sellisel juhul, kui nende kvalifikatsioonid äh, vastavad äh, nendele töökoha nõudmistele ja just mentorite kasutamine aitas meil selliseid töökohti vahendada. me oleme ka rajanud äh, infokeskusi nendes äh, piirkondades, kus sisserändajad ja siis nende naised elavad äh, justkui getodes ning kohe, kui need naised kuulevad meie projektist, siis nad on tulnud ka meie juurde ja, ja palunud neile määrata ka sotsiaalne mentor ja see mentor on tavaliselt saanud äh, sotsiaalhariduse või siis äh, humanitaarharidusega. ja nende poole pöörduvad siis äh, ka need sisserännete naised, kes ei ole kunagi mingit tööd teinud, kellel ei ole töökogemust ning see just selline koostöö on olnud väga huvitav ja, ja ka edusammud ja tulemused on olnud väga kiired mentorite töö on vabatahtlik, see põhineb naiste liikumise väärtustel, ollakse solidaarsed, üritatakse abistada teisi naisi, üritatakse ka sisserändajate naisi Taani ühiskonda lõimida. ja sellega üritatakse edendada ühiseid väärtusi. niisiis, see töö põhineb võrdõiguslikkusel ja solidaarsusel ning äh, neid väärtusi äh, tahavad meie mentorid jagada ka teiste naistega, kes tulevad teistest riikidest. kuid siin on tegu siiski äh, projektiga, mentorlusega, mille aluseks on just väga hea mentorite väljaõpe. ja selle projektiga no, on alustatud ka juba teistes riikides, Kanadas näiteks, ka ja suurtes ettevõtetes, kontsernides on sõlmitud lepinguid, mille raames on kokku lepitud, millised on eesmärgid, mida tahetakse saavutada ning oluline on ka tagasiside. niisiis, kogu see projekt on väga täpselt ähm, koostatud. ja seetõttu, et see, see programm on niivõrd hästi koostatud, äh, siis just seetõttu ka väga hea hariduse saanud, väga hea eh, kvalifikatsiooniga Taani eh, naised on ka huvitatud eh, selles mentorlusprogrammis kaasalöömisest. oluline on siin öö, ähm, vaadata maailma mitte ainult läbi nii-öelda oma kultuuri öö, vinkli, me teame sisserännanute kohta küll, mil-, kust nad on pärit ja millised on nende traditsioonid, kuid see ei ole mentorlusprogrammis nii oluline, oluline on eelkõige just keskenduda sellele, mille, mida soovivad sisserännanud naised Taani ühiskonnas, Taani riigis saavutada. kuidas nad soovivad oma uut elu kujundada Taanis, millised on nende lootused. niisiis, see programm on äärmiselt hästi äh, välja kujundatud. tulevikus me oleme kavandanud veel teisigi projekte me keskendume näiteks ka äh, teise põlvkonna äh, sisse rännanud naistele. alguses küll äh, nendele ei keskendatud, kuid kui me nägime, et et huvipakku võib olla ka selle elanikkonna kaasamine meie projekti töösse, siis me oleme keskendunud ka neile seni lihtsalt puudus äh, vastav äh, koostöövõrgustik, kuid nüüd on meil see koostöövõrgustik olemas. me oleme ka äh, poliitilisi programme välja arendanud, näiteks viisteist kõrge kvalifikatsiooniga Taani naispoliitikud, näiteks nagu proua Tomson, on välja valitud ähm, selleks, et samuti tegeleda meie tööga niisiis, meil on ka viisteist äh, noort äh, andekat äh, sisserännanud naist, kes soovivad teha karjääri Taanis. me viisime need naised kokku oma Taani mentoritega, kes siis tulevad ähm, Taani parlamendist ja nendega koos ähm, korraldati ka Taanis naistele hääleõiguse andmise sajandat aastapäeva. niisiis, see oli väga huvitav projekt. me saime ka rahastust ähm, noorsooprojektide jaoks, sest äh, oluline on keskenduda ka noortele sisserännanutele, kes elavad praktiliselt getodes praegu. ja kui väga oluline on leida vahendeid selleks, et äh, noored, kes tegelevad põhihariduse ehm, saamisega, et ka neil oleks määratud taanlasest mentor, et nad saaksid ka toetada nende elu, nende pereelu, kui see vajalik on. et me saaksime toetada eh, sisserännanud eh, noori, kellel ei ole veel piisavalt kontakte eh, Taani ühiskonnas saavutada ning äärmiselt huvitav oli ka see, kuidas me, et me saime just ka rahastust äh, oma ministeeriumite poolt, et me saaksime selle mentorite projekti edasi välja ehitada. kas mul on veel aega, küsib proua Möller-Janson? proua esinaine? suur tänu, ma usun, et me saame kindlasti arutelu raames veel arutada seda äh, programmi, suur tänu teile äh, selle ettekande eest ja Taani kogemuste kohta, mul on, ma olen kindel, et kindlasti tuleb väga palju küsimusi selle kohta ja nüüd ma annaksin sõna härra Kemal Ejupile. tema on Bulgaaria Vabariigi diskrimineerimisvastase komisjoni esimees. palun, teil on sõna. Благодаря. Искам особено да благодаря, уважаеми дами и господа, за предоставената ми възможност. Daamid ja härrad, suur tänu teile selle eest, et mul on võimalus siin rääkida rahvusvähemuste hulka kuuluvate naiste integreerimisest Bulgaarias. ma ei hakka rääkima Bulgaaria sisserändajatest naistest, sest neid ei ole eriti palju. soolist võrdõiguslikkust reguleerib Bulgaarias põhiseadus ja töökoodeks, aga ei ole mingisugust seadust, mis aitaks kaasa etniliste vähemuste hulka kuuluvate naiste integratsioonile või mis edendaks nende kaasatust ühiskonnaellu. viisteist protsenti Bulgaaria naistest on sellised, kelle puhul, kelle kohta ei ole meil mingisuguseid andmeid, me ei tea, kui vanad nad on, milli-, millist tööd nad teevad milline on nende oht langeda koduvägivalla ohvriks. meil ei ole mingisugust statistikat nende kohta. ja seetõttu ei ole paika pandud ka spetsiifilist poliitikat. meie diskrimineerimisvastase komisjon, diskrimineerimisvastasel komisjonil on andmeid selle kohta, et äh, vähemuste hulka kuuluvad naised kannatavad erinevate diskrimineerimisvormide all naised rahvusvähemuste hulgas on kõige haavatavamad, nemad kaotavad esimesena töö ja nad äh, elavad eh, allpool vaesuspiiri. sageli on nende integratsioonipüüdlused ühiskonda eh, väga rasked tulenevalt erinevatest takistustest. meie soovime paika panna mingisugust soolise võrdõiguslikkuse poliitikat, mis läbi saaks aidata kaasa naiste integratsioonile ja mis läbi saaks ka selgitada neile nende enda õigusi. see poliitika oleks siis tõesti soolise võrdõiguslikkuse süö, süvalaienemine. Euroopa Parlamendi ja ka Bulgaaria parlamendi valimistel korraldati ka kampaania meeste ja naiste võrdse osaluse saavutamiseks. tulemused olid päris head, nelikümmend protsenti Bulgaaria Euroopa Parlamendi saadikutest on naised. kakskümmend protsenti Bulgaaria parlamendisaadikutest on naised see protsent on madalam kui eelmise parlamendi ajal, siis oli see protsent kakskümmend seitse. aga ainult üks protsent naistest esi-, esindab rahvusvähemusi esimest korda Bulgaaria ajaloos äh, juhib äh, naine parlamendi tööd. samas see, et meil ei ole statistikat äh, etniliste vähemuste hulka kuuluvate naiste kohta, muudab väga raskeks nende integratsiooni edendamise ja ka selle uurimise, kui tõhusad on juba vastu võetud meetmed. seega meil on tarvis statistikat. ja ka korralikku andmebaasi. selleks, et jälgida etniliste vähemuste olukorda, tööhõive taset, nende hulgas. meil on tarvis rakendada Eurostati kriteeriume, et me saaksime tõesti kokku tervikpildi. ilma statistikata ei suuda me välja selgitada paljusid probleeme, mis vaevavad rahvusvähemuste hulka kuuluvaid naisi poliitikat, äh, mis läbi soovitakse parand-, parandada äh, romi naiste integratsiooni, äh, nende ette kerkivad ka sageli tõkked. rahvusvähemustest moodustab viiskümmend koma kuus protsenti naised seega neid on rohkem kui mehi. Türgi ja romide hulgas aga on mehi rohkem kui nai-, naisi. ja küsitlused näitavad, et erinevad programmid, mille on paika pannud äh, kohalikud omavalitsused, ignoreerivad äh, erinevate rahvusgruppide omapärasid. haridus. haridusprogrammid sageli ei võta arvesse traditsioone. sageli kardavad vanemad saata oma lapsi teise äh, külla kooli, kuigi nende enda külas kooli ei ole teine, veel üks probleem on äh, emakeelne haridus, eriti just roomide ja türklaste puhul. veerand roomidest Bulgaarias on kirjaoskamatud. esimese kümne demokraatia aasta jooksul pärast kommunismi kokkuvarisemist süvenes kahjuks kirjaoskamatuse probleem. ja naised kannatavad selle all rohkem kui mehed, sest romi meeste haridustase on veidikene kõrgem kui naistel sageli on just äh, vanemate harimatus ja kirjaoskamatus põhjuseks laste soovimatuse taga mitte kooli minna. ja oluline on keskenduda haridusele ja tagada korralik haridustase laste puhul sest see on hea viis äh, hiljem ka tööhõive suurendamisele. sageli ei anta roomidele tööd, sest nende haridustase on liiga madal. viimase kümne aasta jooksul on äh, haridus, äh, puudulik haridustase ja puudulik koolitustase muutunud kogu Romi kogukonna probleemiks. ei suudeta enam korralikult harida oma lapsi vastavalt äh, ühiskonna nõuetele. seetõttu on pärsitud ka nende lõimumine. Romi lapsed on tööturul eriti harvas oru, halvas oru, no Romi la, äh, naised on eriti harvas, halvas olukorras tööturul tulenevalt nende kodustest tingimustest, sagedastest rasedustest ja ka eelarvamustest ning haridustaseme äh, puudulikkusest. sageli nad ei oska ka ära kasutada tööturu võimalusi, sest neil ei ole piisavalt infot. Bulgaarias äh, Äh, saavad pul-, äh, romi äh, naised tööd eelkõige kas mustal turul või sesoonsetel töödel või madala kvalifikatsiooniga töödel, mistõttu on ka nende sotsiaaltoetused väga väikesed. tervishoiu tervishoiu ja haridusprogrammid äh, ei võta äh, arvesse aga ka romi naiste vajadusi ja ei aita kaasa nende tööhõive suurendamisele. üksikute romi naiste olukord, kellel on palju lapsi, on eriti keeruline. sageli lõpetavad nad prostituutidena, et oma lapsi ära toita nüüd Türgi vähemuse puhul aga on probleemid teistsugused. haridustase on kõrgem. aga türklaste, Türgi naiste puhul kehtivad teatud eelarvamused ja stereotüübid. meil ei ole selget infot diskrimineerimise kohta Türgi naiste äh, puhul. rahvu, meie riiklik statistikaamet üritab uurida, millised on nende perede äh, sissetulekud üle, üle viiekümne protsendi nendest peredest sõltub äh, riigiabist aga me ei tea, kui suurt hulka nendest diskrimineeritakse. me ei tea, kui paljudel nendest näiteks maapiirkondades on juurdepääs tervishoiusüsteemile me teame, et sageli tüdrukud sünnitavad juba neljateist-viieteistaastaselt. seetõttu on oluline tüdrukuid harida. näiteks pereplaneerimisteenuse kohta meil äh, algat-, algatati ka tervishoiu informaatorite programm, mis on Bulgaaria jaoks uus, aga paljus, paljudes liikmesriikides on olnud see väga tõhus. ehk siis äh, koha peal äh, vähemuskeelt kõnelev inimene informeerib kohalikke naisi tervishoiuvõimalustest. praegusel hetkel aga planeeritakse mitmete haiglate sulgemist. ja mitmel puhul on mitmeid juhtumeid, kus äh, kiirabi on keeldunud oma autot Romi külasse saatmast või on see kiirabi saabunud väga hilja, näiteks poolteist tundi pärast äh, hädakõnet see, äh, tolle juhtumi puhul see romi naine oli juba surnud selleks ajaks, kui kiirabi kohale jõudis. ja sellised viivitused, äh, neid loetakse kriminaalseteks samuti võib täheldada diskrimineerimist ülikoolides ja koolides. me oleme teinud soovitusi, et paika pandaks meetmed selle diskrimineerimisvastaseks võitluseks Euh, presentation. suur tänu, härra Jupp, teie ettekande eest. suur tänu ka, et äh, tutvustasite meile neid meetmeid, mida te olete võtnud. nüüd ma annaksingi sõna proua Brita Tomsonile, et tema saaks rääkida oma kogemustest ja saaks esitleda oma analüüsi. suur tänu nende ettekannete eest näha on, et äh, meil on tegu erinevate probleemidega, näiteks äh, olukord Bulgaarias äh, romi kogukonnas on silmitsi teistsuguste väljakutsetega kui sisserändajad teistes Euroopa liikmes. mul oli väga huvitav kuulata ka seda, mida te rääkisite näiteks Türgi vähemusest võrreldes ähm, romi vähemusega Bulgaarias, mis puudutab siis ka erinevaid diskrimineerimisvorme, millega nad on silmitsi. mulle paistab, et äh, romide olukord on äh, võrreldav. näiteks Taanis on meil rahvusvähemuse esindajad äh, Gröönimaalt ning nende olemus on erinev kui eh, näiteks romi päritolu inimestel. sest eh, gröönimaalased on eh, olnud elatunud jahist, kuid nad on mõlemad küll rändava eluviisiga. igal juhul meil on vaja piisavalt infot, statistikat selleks, et paremat ülevaadet saavutada romide olukorra kohta ja et me saaksime vaadata, milliseid meetmeid me saame võtta huvitav oli ka see, mida te rääkisite sellest, et ähm, äh, milline on haridustase romi meeste ja naiste osas, et romi meestel on parem äh, haridus kui naistel ja seda me näeme kõikides liikmesriikides ja paljude sisserändajate rühmade osas, nimelt me näeme ka arenguid, et äh, sisserändavad et naised on saavutanud nüüd parema hariduse kui mehed, et see näitab ka mm, haridussüsteemi feminiseerumist see on väga oluline ka romi naiste jaoks. ja siin on tegu tõesti eh, probleemiga, millele tuleb keskenduda ka Euroopa tasandil. suur määr rahvastikust paljudes eh, Kesk-Ida-Euroopa liikmesriikides eh, koosneb rahvusvähemustest, nii nagu te rääkisite Bulgaaria puhul. niisiis, meetmed peavad olema erinevad nendest meetmetest, mida me oleme rakendanud äh, uute sisserändajate puhul. sest viiekümnendatel aastatel näiteks äh, Lõuna-Euroopast pärit äh, sisserändajad olid mehed ja neile järgnesid naised nüüd me näeme, et äh, suurem osa sisserändajatest äh, on töö leidnud just äh, teenindussektoris ja, ja nendel töökohtadel, mida riigi põhirahvuse esindajad ei soovi teha. ja kui, kui inimesed on saa-, teeninud piisavalt raha, siis nad öö, toovad järele ka oma perekonna. et olukord on äh, praegu muutunud, sellepärast et praegu on just äh, esimeseks sisserändajaks nii-öelda naisterahvas, kes siis äh, teenitud rahaga oma mehe ja lapsed järele toob. samuti me peame vaatama, milline on olukord ähm, äärepoolsemates piirkondades meie liikmesriikides, näiteks Taanis kakskümmend on äärepoolsetes piirkondades kakskümmend protsenti mehi rohkem kui naisi. nii et ma usun, et Brüsselis näiteks on naisi rohkem kui mehi, see tähendab, et suur osa äh, meestest ei ole rahul sellega, et nad äh, peavad elama ilma naiseta ja seetõttu nad siis tellivad äh, nii-öelda kataloogi naise endale. ja Taanis on meil väga kõrge kontsentratsioon naisi, kes on Taani, vabandust, Tai päritolu. ja nende osakaal on suur just maapiirkondades. ja me näeme naisi eelkõige sellistes töökohtades, kes, kus tuleb tegeleda hooldusteenusega, ja me näeme ka, et naistel on väga erinev eh, haridustaust. ja äärmiselt keeruline on eh, neil saada ka eh, tunnustust oma haridussele. viimasel aastal ma just tegelesin selle küsimusega ja näiteks Moldovast, Ukrainast pärit naised läksid tööle eh, Portugali koduabilistena, isegi kui neil olid, eh, neil oli kõrgharidus. ja me ei peaks siin rääkima mitte ajude äravoolust, vaid ajude raiskamisest, sellepärast et kõik need kõrge kvalifikatsiooniga naised on suundunud tegema ähm, ähm, madala kvalifikatsiooniga tööd ning puudub süsteem sellist ehm, kõrgharitud äh, naiste toetamiseks. ja te rääkisite oma kogemustest ja see oli tõesti väga huvitav, ehm, äh, sellepärast et see on, põhineb just individuaalsel lähenemisel. kuuekümnendatel äh, Jugoslaaviast tuli palju mehi Saksamaale, kellel oli täpselt samasugune taust, päritolu ja tegu oli justkui mass äh, sisserändamisega. kuid praegu me näeme, et äh, sisse rändatakse eelkõige just naised, kellel on erinev taust ja seetõttu me peamegi vaatama, kuidas me saaksime integreerida sisserännanud piisavalt äh, meie liikmesriikide ühiskonda. ja me peame eelkõige vaatama just ähm, millised on selle isiku pädevused, kuidas tal oleks võimalik saada oma haridusele, kvalifikatsioonile vastavat tööd Te rääkisite ka oma programmi edusammudest, sellest, kuidas Quinfo Taanis on suutnud sisserändavaid naisi ka tööturule hästi lõimida. ja ma loodan siin ka paar sõna kuulda komisjonilt. me ei tohiks keskenduda mitte ainult tööturule, vaid me peaksime ka vaatama, kuidas naisi kaasata poliitilisse ellu ja tänu sellele eh, projektile on meil ka väga palju sisserändajate naisi, kes on eh, kohalikesse omavalitsustesse valitud saadud. ma leian, et eh, ka see faktor on äärmiselt oluline. nii palju siis hariduse tunnustamisest Euroopas ja me peaksime äh, haridusdiplomite tunnustamiselt minema edasi ka töökvalifikatsioonide tunnustamisele. sest äh, tulevikus me oleme silmitsi väga suure tööjõupuudusega seoses äh, demograafilise olukorraga Euroopas, seetõttu me peame olema valmis selleks äh, me peame vaatama, kuidas seda kõige paremini, eh, seda olukorda kõige paremini leevendada. suur tänu! ja mul on veel üks küsimus, mis puudutab Bulgaariat ja romide kogukonna. Te ütlesite, et romid, eh, te rääkisite ka romide ja türklaste abiellumistavadest, kas romid abielluvad alati romidega, et eh, suurendada oma etnilist rühma või nad abielluvad ka bulgaarlaste, türklaste ja teiste rahvuste esin-, esindajatega, suur tänu. suur tänu. suur tänu proua Tomsonile. ma alustaksin, avaksin nüüd meie arutelu. hea meelega kuulame ära teie küsimused kõigepealt siis parlamendisaadikud. Äh, ma äh, siin tervitan ka proua Kratsat, kes on Euroopa Parlamendi asepresident. Äh, proua Kratsa, palun, teil on sõna. Need, need küsimused, mida me arutame, on äärmiselt olulised ka Euroopa laiema ühiskonna jaoks. suur tänu proua Asilan ja kõigepealt ma sooviksin selle kuulamise korraldajaid äh, õnnitleda, ma sooviksin tervitada siin ka meie külaliskõnelejaid, meie eksperte, kes on tulnud siia selleks, et jagada oma kogemusi meiega. arutelu, arutletav teema on äärmiselt oluline meie ühiskonna sidususe jaoks. ja see on äärmiselt oluline ka meie ühtekuuluv, ühtekuuluvuspoliitika heaolu jaoks ja ja ka tööturu olukorra jaoks ning oluline on see ka meie välispoliitika ja naabruspoliitika jaoks. arutelu teema on tihedalt seotud ka selle poliitikaga, mida me ajame kandidaatriikides ja millega me tegeleme ka partnerriikides, naabruspoliitika riikides ning ka Eh, teistes riikides, mis on ka sisserändajate päritoluriikideks. niisiis on oluline, et me täna oleme siin kuulamisel tegelemas kõikide nende aktuaalsete teemadega, et me oleme ära kuulunud, kuulanud, millised on erinevate rahvusvähemuste probleemid. oluline on ka spetsialistide eh, kogemus, me peame sellele oma töös eh, põhinema Euroopa Parlamendis on olnud juba raporteid äh, romidest, sisserännanud naistest ja komisjonis oleme me siin ka vastavate küsimustega tegelenud. meil on tegu siin järjekindla tööga ning me peame vaatama üle ka meie resolutsioonid, mis on saavutatud, mida ei ole saavutatud ning mida uut me saame lisada senisele tööle me peame keskenduma poliitilistele meetmetele, aga me peame ka vaatama, millise, milliste tulemusteni on jõutud tänu nendele poliitilistele meetmetele. suur tänu, et andsite meil, et andsite mulle sõna. proua esinejana, suur tänu, proua Ernst nüüd. suur tänu. ma mõtlesin, et kui me soovime diskrimineerimisvastast äh, strateegiat välja töötada, Äh, na-, sisserännanud naiste jaoks Euroopa Liidu liikmesriikides, siis ma arvan, et see, siin me peab väga täpselt vahet tegema, kellest me räägime ja millest me räägime. millised, äh, millal on need naised sisserännanud, tegu on tihtipeale hoopis erinevate põlvkondadega. milline on olukord noorema põlvkonna hulgas, vanema põlvkonna hulgas, me räägime romi naistest, siin on tegu väga keerulise äh, teemaga, kuid moslemina asjad on hoopis teises kontekstis, me peame siin hoopis teisi asju arvestama. ja ma arvan, et see mitmekesisus äh, nende rahvusvähemuste äh, erinevas äh, problemaatikas on selline, millega tuleb arvestada, kui me soovime tõesti edusamme saavutada. ja Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad tõesti keskenduma nendele erinevustele, kui me soovime edusamme saavutada. ja me peame ka vaatama, millised on spetsiifilised probleemid ja milline on äh, nende äh, erinevatel rühmadel äh, ühisosa. millised on teie lähenemispunktid? me peame vaatama, millisest olukorrast need need äh, sisserändajate naised tulevad ja, ja, ja millega tuleb täpselt siin erinevate rühmade puhul arvestada, et võib-olla oskate selle kohta paar sõna öelda. suur tänu ja proua Kilnilson. Euh, ma arvan, et see küsimus on väga huvitav. ja ma tahaksin samuti rääkida andmete puudulikkusest, millest rääkis meile härra Ejup ta rääkis meile ka sellest, kuidas afgaani naised peavad burkade taha varjuma ning äh, burkad ei ole muidugi mitte ainult Afganistani probleem, kuid häält ei saa peita ja paljusid see šokeerib. mis aga nüüd puudutab seda andmete puudumist, siis äh, ma olen kindel, et selle küsimuse juurde me tuleme veel tagasi. me tahame ju, et meil oleksid andmed, et me saaksime olukorda tõlgendada. mulle tundub, et äh, see küsimus, mida me peame siin lahendama, ongi küsimus, miks on naised äh, Euroopa Liitu tulnud? miks peaks mõni rahvastikurühm tahtma tulla Euroopasse, kuidas ta siia satub? ja kuidas me saame lahendada rändeprobleeme ja põhjuseid üldiselt? kindlasti ei ole meil võimalik neid küsimusi lahendada täna ja siin, kuid äh, inimrühmade ränne on midagi sellist, mida me peame uurima. siis on veel kindlad Euroopa kodanikud, mitte just romid, kuid paljud teised, näiteks meil Lääne-Prantsusmaal. ja probleeme muidugi ka romidega, ka meil Lääne-Prantsusmaal, ja ma tahaksingi küsida, et miks on need inimesed üldse tulnud, need romid naised ja mehed ja kas nad ikka tahavad Euroopas olla? kas nad on vabalt valinud siia tulemise või on ränne midagi sellist, mis on neile pigem peale surutud, midagi sellist, mida nad peavad tegema, kas me peaksime ehk lahendama põhjuseid, mille tõttu ränne tekib, kui soovite, kui suudate, siis vastake palun. mulle tundub, et rohkem küsimusi ei ole. või siiski, kas teie, härra Fotakis, soovite midagi küsida? palun ma tahtsin tegelikult äh, sõna võtta juba varem, et vastata sellele, mida ütles proua Ernst. Äh, mida ta ütles demograafia kohta, sest äh, ma tunnen, et mul on siinkohal teatud kogemust ja siis tahtsime tegelikult veel esitada ka omapoolse küsimuse, nii et kõigepealt siis tahaksin ma öelda, et väga tihti me dramatiseerime demograafilisi probleeme üle me räägime sellest, kuidas vajadusi ei täideta, kuid pärast kaks aastat kestnud majandussurutist on selge, et järgmise kümne aasta jooksul tõenäoliselt töötus süveneb. ja miks see nii on? sest pärast kriisi elame me ümber struktureerimise perioodis, kus majandusruumid peavad kohalema uue reaalsusega suurte ettevõtete tasandil on juba praegu näha ümberkorraldusi, uut äh, koostööd näiteks pangandussektoris ja see tähendab, see tähendab seda, et meil on vaja uusi oskusi ja paljud traditsioonilist tööd tegevad inimesed jäävad oma tööst ilma. Nemad peaksidki õppima uusi oskusi kõik need inimesed, kes tulevad koolidest praegu äh, peale, kõik nad peaksid olema uute oskustega, kui neil ei ole neid oskusi. ja on tekkinud lünk, mis tuleb kuidagi täita. seda täidavadki sisserändajad. see on järgmise kümne aasta kõige tähtsam probleem. meil on vaja uusi oskustöölisi, kuid uusi oskusi ei saa õpetada üleöö. Need, kes praegu tulevad tööturule, püsivad seal järgmised nelikümmend viis aastat, nii et selle tõttu on oluline, mida nad, mida nad on koolis õppinud. kui me räägime rändest, siis esimene asi, mida me alati ütleme, on see, et me peame käsitlema kahte ühiskonda, seda, kust sisserändajad tulevad ja seda, kuhu nad äh, lähevad kuid meetmed, mida vastu võetakse, on alati sisserändajate põhised, need ei puuduta kuidagi vastuvõtvat ühiskonda, ei töötata välja meetmeid ühiskonna jaoks. millised need siis peaksid olema? peamine kaebus, mida me sisserändajatelt kuuleme, on see, et isegi kui nad häbenevad, et neid tuleb aidata, siis toimub kogu see abi nii-öelda vaakumis, nad võivad minna keelekursusele ja õppida keelt, kuid ometi ei suhtle nad kohalikega, seega nad seda keelt tegelikult äh, kasutada ei saa. Nad ei saa seda praktiseerida ning seetõttu oleks vaja meetmeid äh, ka vastuvõtva ühiskonna jaoks. suur aitäh, härra Fotokis! nüüd arvan ma, et me peaksime kuulama proua Möller Jensenit, kes on kogunud äh, mitmeid kogemusi ja kes on kes on äh, oma ala asjatundja. nagu proua Kratsa ju ütles, peaksime me vaatlema struktuurilist probleemi nii lähte- kui vastuvõtva ühiskonna vahel ja peaksime äh, vaatama, millistel väärtustel need ühiskonnad ähm, baseeruvad. ja teine väga huvitav tähelepanek on seotud härra Eüpi etteastega. ehk siis te rääkisite sellest, et tuleb eristada sotsiaalse lõimumise probleemi maa- ja linnapiirkonnas, et, et need lõimumised on erinevad ning seetõttu peab ka kollektiivne mm, vastus neile muudatustele olema erinev. kõigepealt annan ma sõna proua Möller-Jensenile, et ta vastaks äh, selle küsimuse esimesele poolele Thank you. Um, first, I want to, to um, pay your attention to an international conference that we held in uh, November. ma tahaks <laughs> ma tahaksin teile öelda, et eelmise aasta novembris anti äh, välja äh, vastav kogumik ja te võite kõik seda lugeda, sealt äh, leiate andmeid ja leiate neid ka meie veebisaidilt. ja leiate sealt üldse väga palju huvitavat informatsiooni mis puudutab äh, andmeid, siis tahaksin ma öelda, et äh, me oleme juba aastaid kogunud umbes äh, tunniajaseid ähm, intervjuusid, neid salvestanud ja need salvestised ongi siis seal andmebaasis. kuid ähm, kuid alguses me ei teadnud, kui suureks see andmebaas kasvab see oli lihtsalt üks meetod äh, meie <laughs> kuid alguses me ei teadnud, kui suureks see andmebaas kasvab. nüüd siis on niimoodi, et sealt on võimalik otsida teatud äh, intervjuusid ja nende abil teha ka statistikat, kui palju sisserändajaid on mõnest riigist pärit, milline on nende haridustase, nii et on võimalik teha otsingut ja äh, päringut ja nende päringute alusel ka järeldusi ma arvan, et paari aasta möödudes on mul võimalik teile rääkida palju täpsemalt, kuivõrd tegemist on unikaalse materjaliga. kedagi ilmselt ei huvitagi, millised on äh, kuue aasta tagused äh, tulemused, kui neid ei saa võrrelda sellega, mida needsamad naised teevad nüüd. Neid võrdlusi me praegu teostame. meilt küsiti ka vanuste kohta, enamik sisserändajaid on kolmekümne kuni kolmekümne viie aastased, aga ähm, laiema, laiem skaala on kakskümmend viis kuni viiskümmend. ühesõnaga, kõige tähtsam vanuse, vanus ongi kolmekümne kuni kolmekümne viie aastaste inimeste vanus äh, perekonna seisukohast äh,, ühiskonda, lõimumise seisukohast ja just seetõttu neid naisi kõige rohkem uuritakse. siin küsiti, üks Saksa delegaat küsis mu käest, kuidas me võiksime teha vahet erinevatel rühmadel et äh, kust need erinevad rühmad on siia tulnud ja miks. kõige tähtsam on siinkohal mõelda kodanikuühiskonna mobiliseerimisele, mitte nii väga hakata vahet tegema, kes kust tuleb, kas ta on moslem või ei ole, vaid äh, pigem rääkida igast isikust eraldi. ma saan väga hästi aru, et äh, poliitikule ja Euroopa Parlamendi liikmele on tõesti otsustava tähtsusega äh, selgeks teha, kes kust pärit on. kuid äh, minu meelest on meie meetod äh, põhjuseks, miks me oleme nii populaarsed ja edukad. kui ma tahan, et äh, mõni ähm, haridust andev institutsioon annaks seda haridust ka noortele moslemi naistele, siis äh, siis tulebki seda teha nii, et institutsiooni asutusse kutsuvad kõik, kutsutakse kõik, olenemata nende taustast, kedagi ei hakata ette ähm, häbistama, sellepärast et ta on moslem, ressursid, äh, võimalused on avatud kõigile, äh, kõigile, kõigil on äh, võimalik kasutada mentorsüsteemi, kõigil on võimalik osaleda ühiskonnaelus. ja ma arvan, et äh, kodanikuühiskonna mobiliseerimise programm ja teie probleemid, mida teie kirjeldasite, on kaks erinevat äh, asja. kas äh, sellest piisab esialgseks vastuseks? Merci, merci beaucoup. aitäh, härra Jupp. Э, äh, lugupeetud proua esinaine kõigepealt lubage mul vastata proua Tomsoni küsimustele. Bulgaarias on nii, et nii roomid kui türklased elavad seal, ilma et neid peetaks sisserändajateks. türklased on seal elanud vähemalt kuussada aastat ja roomid tegelikult kauemgi. lõimumisprotsess nõuab äh, sellist äh, poliitikat, mida valitsus oleks konkreetselt ka sihtmärgistanud. Äh, Bulgaarias on mitmeid positiivseid ähm, eeskujusid, kuid kahjuks on ka negatiivseid ja kahjuks on neid rohkem. ma olen kindel, et diskrimineerimiseni viivad eelarvamused. kui me tahame kaotada diskrimineerimise, siis tuleb alustada lastest tuleb alustada juba lasteaiast ja teha kindlaks, et lapsed juba alusharidust saades ja ka hiljem ähm, saaksid seda haridust, ähm, äh, saaksid väärtuslikku haridust, äh, sest äh, just halb haridustase on põhjuseks, miks ühiskond üldiselt roomisid põlgab ja häbimärgistab. väga tihti on nii, et noored bulgaarlased keelduvad isegi istumas äh, samasse pinki kui roomi lapsed, nad ei taha endale pinginaabriks äh, roomit. tegelikult äh, suhtutakse niimoodi ka puuetega lastesse. ja seetõttu väga tihti abielluvad roomid omavahel ja segaabielusid romi ja bulgaarlase vahel tuleb ette väga-väga harva. lubage mul teile tuua ka üks kohutav näide, mis on umbes viis või kuus kuud vana. Bulgaarias oli kaks noort armastajat, umbes nagu Romeo ja Julia, nad olid väga noored, kuueteist ja seitsmeteistaastased. tütarlaps oli bulgaarlane ja noormees oli romi ning nad hüppasid eh, koos rongi alla. tüdruk sai surma, kuid poiss jäi elama ja äh, invaliidiks ja kõike seda, ähm, see, selle kohutava teo tegid nad sellepärast, et ühiskond mõistis nende suhet sedavõrd hukka, et neil oli võimatu koos elada. alates sellest, kui Bulgaaria kuulub Euroopa Liitu, on ähm, Bulgaariast saanud äh, suure organisatsiooni äh, piiririik Schengeni ala äh, piiril. Ähm, on ka öeldud, et Bulgaaria roomid võib-olla hakkavad nüüd Lääne-Euroopasse Äh, massiliselt rändama, kuid seda ei ole juhtunud. me peame kindlaks tegema, miks äh, romid äh, üldse ringi rändavad. kõige tähtsamaks põhjuseks on kahtlemata soov leida tööd. enamik romisid, kes tööl käivad, on naised, lapsi hoiavad kodus aga mehed praegu räägitakse Bulgaarias sellest, et tuleks luua meestepartei, mis hakkaks võrdle-, võitlema meeste emantsipeerumise eest. aga kui me nüüd räägime maa- ja linnapiirkondade vahest ja sellest, kuidas elatakse linnades ja kuidas elatakse külades, siis tegelikult on külades isegi lihtsam lõimuda, sest seal tunnevad kõik kõiki. koolides ei toimu mingit eraldamist, ka naabruses, naabruskonnas kõik suhtlevad omavahel pigem on äh, külaühiskonnas raske see, et üldse leida mingit tööd ja ennast üleval pidada ja äh, kuidas kolida lähemale koolidele ja arstiabile ja nii edasi. kuna sellised probleemid on, siis liiguvad inimesed maalt linna ja tekivad uued probleemid linnades. Bulgaarias tegelikult ei ole eriti palju rändromisid. romid asuvad teatud kohta elama ja sinna ka jäävad. Nende elustiil on suhteliselt vaba. Nad valivad endale kindlaid naabruskondi, kus nad leiavad endale sobivaid elutingimusi ja nii edasi. väga tihti on need kohad, kuhu roomid elama asuvad, ülerahvastatud. ning tihti ehitavad roomid iseendale väikesed majad, mida nad ehitavad nii, nagu neile meeldib. Nad ei pea kinni mingitest ehituslubadest või, või sellest, kuidas linna üldiselt planeeritakse. ja see on ka põhjuseks, miks meil on statistiline olukord nii halb. tarvis oleks ju teada, kui palju lapsi saadetakse kooli ja mitu neist jääb koju. kes on juba tööle läinud milline isik perekonnas töötab ebaseaduslikult ja nii edasi. on mitmeid fakte, mida me ei tea ja mille teadmine aitaks meil probleeme äh, lahendada, kuid kahjuks ei saa me siinkohal midagi teha. suur aitäh, härra Jupp, teile teie vastuse eest. ma sulgen, äh, ma lõpetan sellega teise paneeldiskussiooni integratsioonitavade kohta ja me läheme viimase, kolmanda paneelini, mis äh, meie tänasel hommikupoolikul toimub ja äh, lõpppaneel kannab pealkirja poliitika ettepanekud ning äh, esimese isikuna saab sõna proua Amandine Pakk, Euroopa naiste surverühma esindaja, ähm, kes tuleb siia meie juurde ja temaga äh, ühinevad hiljem ka Edith Bauer ning Nicole Kiil-Nielsen, kes on kolmanda paneeli kõnelejad. kõigepealt saab sõna proua Pakk. Mm, I would like first to start alustuseks tahaksin ma tänada teie komisjoni ja, ja proua Parvanovat, äh, raportööri, selle eest, et meid siia olulisele kuulamisele kutsuti. kuigi tegemist on äh, omaalgatusliku raportiga, oleme me kuulnud juba palju poliitika ettepanekuid täna hommikul minu, mina aga arvan, et minu ülesanne on tulla välja konkreetsete poliitikaalaste ettepanekutega, mis on seotud praeguste poliitiliste aruteludega Euroopa Liidus. me oleme kuulnud juba mitmeid ettepanekuid täna hommikul, neid ei tohiks unustada. ja mina räägin sellest, kuidas need ettepanekud kaasata Euroopa Liidu üldpoliitikasse me peame Euroopa poliitikaga äh, mõjutama otseselt ka äh, vähemuste hulka kuuluvaid naisi. ma räägin siin Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast. samuti äh, pean ma siin silmas Euroopa võrdsusstrateegiat, mida praegu arutatakse ja täna kell viis vist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg naisõiguste komisjonis. siis Stockholmi tegevuskava. ka see tähendab uusi olulisi samme. me räägime siin, et integratsioon on liikmesriikide ülesanne, aga Lissaboni leping ja sellest tulenev uus mehhanism tähendab seda, et integratsioon muutub ka järjest tähtsamaks Euroopa Liidu tasemel ja Euroopa Komisjonil on oluline roll mängida. meil on olemas ühtsed äh, integratsiooni põhimõtted, millest me täna juba rääkisime ja need, neid äh, sageli unustatakse. nagu täna hommikulgi öeldud, siis järjest äh, rohkem rõhutame me sisserännanud naisi, naiste olukorda ja, ja seda, mida nemad peavad tegema, et nad peavad õppima keelt ja nii edasi, aga me ei räägi, nagu juba öeldud, tervest ühiskonnast. miks meil ei ole mõõdikuid terve ühiskonna jaoks? seda me tundume unustavat. seega tuleks vahel astuda samm tagasi ja kuulata näiteks, nagu me täna hommik-, hommikulgi tegime rohujuure tasandilt tulenevaid hääli, kes tunnetavad oma elude kaudu nende poliitikate mõju. ma selgitan nüüd lühidalt, te, suurem osa teist teab, mis asi on üldse Euroopa naiste lobi, me oleme Euroopa kõige suurem sarnane organisatsioon, sinna kuulub üle kahesaja liikmeorganisatsiooni. ja nagu ma selgitasin juba, keskendume me Euroopa tasandil tege-, tegutsemisele. aga samuti meie liikmed ju tegutsevad ka rahvusvahelisel, aga ka kohalikul tasandil. meie öö, äh, öö, äh, minu, mina, mina töötan näiteks integratsiooni ja asüülipoliitika kallal, aga paljud minu kolleegid töötavad sotsiaalpoliitika valdkonnas, näiteks naistevastase vägivallaga ja nii edasi. ma arvan, et kõik need teemad on seotud otseselt rahvusvähemuste naiste sotsiaalse kaasatusega ja mina tooksin välja konkreetsed ettepanekud kõik, mis puudutavad kõiki neid valdkondi, mitte ainult näiteks sisserännet üks näide meie tööst. hiljuti tulime välja üllitisega, mis puudutab diskrimineerimisvastast võitlust ja eriti tegeletakse siin erinevate diskrimineerimisvormide seosega, näiteks sooline diskrimineerimine, vähemuste diskrimineerimine, praegusel ja rassiline diskrimineerimine, praegusel hetkel on välja tuldud Euroopa projektiga, mis uurib just soolise ja rassilise diskrimineerimise vahelisi seoseid. ja siin on sellest ka artikkel olemas. meie arvates peaks olema selline praktiline vahend kõigile, kes tegelevad diskrimineerimisvastase võitlusega, et öö, oleks võimalik tuvastada tõesti neid seoseid veel üks meie projekt. on selline, mida rahastatakse Euroopa fondide poolt ja sellega toetame me eh, siis Euroopa sisse rännanud naiste võrgustike, võrgustiku ülesehitamist. täna oli siin kohal ka selle võrgustiku esinaine. minu arvates on see oluline. ja me tervitame vägagi seda, et on kuulda ka nende inimeste hääled Euroopa tasandil, kes tegutsevad rohujuure tasandil ja et Euroopa õigusloojad saavad neid ilma vahendajateta kuulata. igaüks meist öö, kõik Euroopa võrgustikud, kas kõik inimesed, ükskõik, kas nad töötavad Euroopa Komisjonis või on Euroopa Parlamendi saadik või tegutseb kuskil kohapeal, kõik inimesed peaksid silmas pidada, pidama seda suurt pilti, kus on kaasatud kõik sektsioonid. sageli aga ei suudeta seda praktikasse ellu viia, sellist põhimõtet. aga ma tooksin välja paar ettepanekut, mis seda lihtsustaks. Isabella oma kõnes mainis seda samuti võib olla mitmeid erinevaid diskrimineerimisvorme, näiteks äh, elam, elamute puhul või rassiline diskrimineerimine ja mõne inimese puhul on diskrimineerimine mitmetasandiline, näiteks mustanahaliste naiste puhul. Ühendkuningriigis näiteks on selliste naiste tööhõivealaseid uuringuid läbi viidud ja võib tõesti tuvastada väga mitmetasandilist diskrimineerimist. ma tõin siin välja mitmed Euroopa võrgustikud, mis peaksid keskenduma just kõikide sektorite ühendamisele. kui räägitakse sisserännanud naistest, siis sageli unustatakse, et sage-, et, et on tarvis Euroopa raamistikes äh, spetsiifilisi eesmärke äh, ja mõõdikuid. näiteks see teekaart, mida Euroopa Parlamendis praegu arutatakse, siis seal oleks samuti tarvis selgemaid äh, selgelt defineeritud eesmärke, et sisserännanud naised saaksid sellisest soolise võrdõiguslikkuse plaanist ka kasu. selle arvamusega tulime me välja juba vist eelmisel aastal, see on kõik kirjas ka meie veebileheküljel ma juba tuletasin täna hommikul proua Kratsale meelde, et me ei ela poliitilises vaakumis. meil on olemas seitsmekümne üheksanda aasta konventsioon, eelmisel aastal täitus sellest kolmkümmend aastat ja meil on olemas ka rassilise võrdsuse direktiiv. aga nüüd me näeme, et Euroopa tasemel räägitakse palju sellest, et tuleb tähelepanu pöörata erinevatele naistegruppidele, olgu siis nad äh, Äh, romi naised, sisserännanud naised ja nii edasi. Äh, siin on täna mainitud juba mitmeid probleeme, nagu näiteks andmete kogumine, rominaiste tööhõiveprogrammid. väga paljude heade soovitustega tuldi täna välja ja neid tuleb edasi arendada rassilise dis-, diskrimineerimise äh, raport, mille kirjutas proua Kratsa, oli samuti väga kasulik. Euroopa diskrimineerimisraam, vastase võitluse raamistikus on olemas ka see sooline mõõde, aga nagu täna hommikul juba öeldud käsitletakse seal erinevaid gruppe, etnilisi vähemusi, roomisid, moslemi naisi, mehi, moslemi mehi. ja ka seal öeldakse, et diskrimineeritavad inimesed ei esita kaebusi, sest nad ei usalda neid institutsioone, kellele kaebusi esitama peaks. seega meil on tarvis ka konkreetseid ettepanekuid olukorra muutmiseks ja see on ka üks minu peamisi sõnumeid täna. meil on olemas juba poliitilised kohustused, mis me oleme endale võtnud spetsiifiliste äh, rühm, inimrühmade puhul, aga nüüd on meil tarvis astuda järgmine samm, paika panna selged äh, meetmed. Virginia ütles ka väga selgelt, mida meil on tarvis äh, teha. meil on tarvis vähendada seda ajaperioodi, mis kulub naistel elamisloa saamiseks näiteks. Neil on vaja minna juba väga üksikasjalikuks. muidu me lihtsalt teeme üldisi avaldusi, mis on väga ilusad. aga meil on nüüd tarvis astuda samme edasi me rääkisime siin andmete kogumisest ja nende tudeerimisest, ma ei hakka seda küsimust uuesti rõhutama, kuigi see on öö, äh, kriitilise tähtsusega. meil on päris palju juba kvalitatiivset ja natukene ka kvantitatiivset öö, äh, statistikat, aga seda öö, äh, andmekogumist tuleb edasi arendada seega andmeid erinevate inimgruppide kohta on tarvis koguda, aga me ei peaks äh, nüüd toppama jääma, sest meil on päris palju statistikat juba olemas, näiteks on uuritud sisserändajate naiste äh, olukorda. seda tegi Euroopa Komisjon. nüüd siis rahastamine, see on samuti väga oluline, meil on tarvis sotsiaalpoliitikaid, hooldepoliitikaid, eriti majanduskriisi ajal äh, rahastada korralikult. ja siin raportis tuleb mainida ka seda majanduskriisi. samuti on tarvis rahastada vähemusrahvaste ja sisserändajatest naiste organisatsioone. ja siinkohal ma kutsuksin Euroopa Parlamenti üles, äh, võttes arvesse teie rolli eelarvepädeva institutsioonina, äh, tagama, et äh, nendel organisatsioonidel oleks juurdepääs Euroopa Liidu rahadele meil on tarvis spetsiifilisi eelarveridasid, et need naised saaksid ka Euroopa Liidu fondidest kasu. Inteprogrammi äh, hinnangus öeldakse, et ainult kaks protsenti neid, nendest naistest, äh, keda see organisats-, keda see programm puudutab, on kaasatud ja, ja aga ükski nendest naistest ei ole programmi juhtidena kaasatud Nad lihtsalt saavad sealt rahasid. nüüd lõpetuseks paar soovitust. diskrimineerimisest on palju räägitud ja sellest on räägitud, et tuleks kaasata liikmesriikide õigustiku mitmetasandiline diskrimineerimine. me tervitame väga, et Euroopa Parlamendi äh, raportisse eelmisel aastal kirjutati see sisse. nõukogus seda eriti ei arutata, sest see on väga tundlik küsimus. aga loodetavasti see direktiiv ikkagi võetakse, võetakse vastu tööhõive järgmisena, sellest on täna päris palju juba räägitud, ma seda rohkem ei selgita. siis perede ühendamine, Virginia juba rääkis sellest, see on hädavajalik. perede ühendamise alal on tulemas ka uued arutelud, sest komis-, Euroopa Komisjon tuleb välja oma rohelise raamatuga ja ka teie Euroopa Parlamendis peate äh, tagama selle, et lõpeb ära ka diskrimineerimine perede taasühendamise puhul. nüüd asüüli küsimus. suur osa asüüliõigustikust tegelikult raskendab äh, naiste juurdepääsu tööturule. Äh, naised peavad elama kuskil pärapõrgus ja neid tegelikult äh, diskrimineeritakse lihtsalt sellepärast, et nad on teisest rassist. ja nüüd vägivald naiste vastu, sellega ma lõpetan. see on väga oluline teema sisserändajatest naiste puhul. sellest räägime me pidevalt, pidades silmas ka nende naiste häbimärgistamist, aga naistevastane vägivald puudutab kõiki naisgruppe. Kuts-, kutsu-, on mitmeid üleskutseid, et pandaks, võetaks vastu direktiiv naistevastase vägivalla kohta, nüüd on tõesti aeg hakata, hakata tegutsema ja seal direktiivis peaks olema ka eriklausel, mis puudutab sisserändajatest naisi. suur tänu. Euh, euh. suur tänu, proua Pahv. suur tänu selle ettekandega, me aga lõpetaksime ja nüüd annaksingi sõna kohe proua Edith Bauerile ja tema räägib meile analüüsist, mis puudutab siis neid meetmeid, mida saaks parlamendis äh, võtta või mida on ka juba võetud. et uh, it is not, not easy. suur tänu! ei ole väga lihtne äh, praegu sekkuda äh, sellesse arutellu. ma sooviksin proua Parvanova äh, algatust tervitada selle teema arutelu puhul, sest see, siin ei ole tegu lihtsa äh, teemaga. kui me räägime just äh, rahvusvähemustest, kuid igal juhul ma, ma sooviksin rääkida Euroopa Nõukogu vastavast dokumendist mis räägib ka äh, rahvusvähemuste mõistest ning kuna ei ole muud äh, ametlikumat või siduvamat mõistet, siis on kasutatud seda definitsiooni, seda mõistet ka hiljutistes dokumentides, mis on siduva iseloomuga. seda on kasutatud näiteks Äh, Euroopa hartas, mis puudutab piirkondlikke äh, keeli. ja see sisaldab äh, viit tunnust. me oleme nende erinevate problemaatikatega tegelenud, näiteks vene rahvusvähemusega Balti riikides samuti, mis puudutab äh, kultuurilisi, religioosseid, keelelisi tunnuseid, äh, siis need on olulised tunnused rahvusvähemuse määratlemisel ja samuti äh, piirkond, kus see rahvusvähemus elab ja lõpetuseks. tuleb ähm, arvestada ka nende kultuuriliste, religioossete ja keeleliste traditsioonidega, nüüd vaatamata sellele faktile, et meil on vähemalt mingisugunegi ametlik äh, definitsioon olemas rahvusvähemuste kohta, on oluline siiski mainida, et mõningates liikmesriikides nagu Prantsusmaal ja Kreekas ei tunnustata rahvusvähemusi, ei tunnustata neid nende seadusandluses, Belgias on olukord hoopis teistsugune. siin tunnustatakse vaid ähm, keelelisi kogukondi, kuid mitte rahvusvähemusi. Need riigid ei ole ratifitseerinud äh, ka raamkokku, äh, raamkonventsiooni rahvusvähemuste osas. teisalt kõik need arutelud näitavad, et me räägime kahest äh, hoopis erinevast teemast. üks äh, räägib rahvusvähemusest äh, ja sisserändajate naisi puudutav teema on hoopis teine. ma sooviksin tulla äh, kolleeg Moralesi raporti juurde aastast kaks tuhat viis ja see räägib rahvusvähemuste kaitsest ja diskrimineerimisvastastest meetmetest ähm, laienevas Euroopa Liidus ning ähm, Euroopa Parlament võttis vastu ka resolutsiooni, kus äh, väga selgelt eristatakse romi kogukonda, äh, keelelisi kogukondi, mis elavad äh, liikmesriikides ja Äh, kodakondsuseta nii-öelda riigita äh, inimesi, kes äh, elavad meie liikmesriikides. siin on tegu väga erinevate, erinevustega rahvusvähemuste osas ja nende mainitud rühmade osas. meil on vaja siin väga head poliitilist raamistikku või ka poliitilisi soovitusi nende erinevate vähemuste jaoks. arvestades sellega on väga keeruline leida head poliitilist soovitust, sellepärast et erinevad vähemused elavad hoopis teistsug-, erinevates tingimustes, väga keeruline on võrrelda Soome vähemuse olukorda Rootsis või Türgi vähemuse olukorda Bulgaarias, romijuurde äh, olu-, vähemuste olukorda Rumeenias kuid äh, erinevad äh, vähemused moodustavad kuuskümmend miljonit ähm, Euroopa Liidu liikmesriikide rahv-, rahvastikust. nii et me peame keskenduma erinevatele vähemustele, nende erinevale spetsiifikale. selle arutelu ajal me ei kuulnud äh, midagi meie erinevatest organitest. organitest, mis tegelevad äh, võõrdõiguslikkuse äh, süvalaiendamisega diskrimineerimisvastase seadusandluses nemad peaksid siis tegelema ka diskrimineerimise erinevate vormidega liikmesriikides. ja seetõttu ma leian, et me peaksime täpsemalt vaatama, mis toimub nende võrdõiguslikkusega tegelevate organitega. ma tean oma koduriigist, et sealne personal on ähm, täiesti alamehitatud, arvestades nende äh, suurte väljakutsetega. Nende miljonite ähm, inimeste muredele vastamist ei, äh, ei saa teha ainult mõne inimesega. pea iga kõneleja rääkis andmete puudulikkusest. kuid rahvusvähemusse või ka muudesse vähemustesse kuulumine on siiski isiklik valik. kaheksakümmend, üheksakümmend tuhat inimest minu koduriigis öö, äh, samastavad ennast romi kogukonnaga, kuid arvatakse, et neid on nelisada tuhat ning selline asi võib juhtuda kõikide sisserännanute rühmadega, sest kui nad otsustavad, et oleks parem olla varjatud ühiskonna sees, siis nad ei tunnista mitte kunagi, et nad kuuluvad mõnda vähemuse hulka. kuid teisalt me võime vaadata ka teise iseloomuga andmeid, nii-öelda pehmeid andmeid ja näiteks äh, Viinis asuva põhiõiguste agentuuri abiga me saaksime mõne Euroopa andmebaasi või mõne Euroopa agentuuri abil saada paremat infot erinevate uurimuste läbiviimise jaoks. Need on minu kommentaarid selle teema kohta. ma soovin teile palju kannatlikkust ja ka palju edu, sest tõesti tegu on väga keerulise äh, temaatikaga. suur tänu, proua Bauer. suur tänu selle ettekande eest. ja nüüd ma annaksin äh, proua Kill Nilssonile sõna. suur tänu ka mina sooviksin tänada proua Parvanovat selle eest, et ta on organiseerinud selle äärmiselt olulise kuulamise. me kindlasti tegeleme selle teemaga ka hiljem. kuid siin ei ole väga lihtne teha eristusi, sest me võime rääkida küll peredest ja, ja ja rahvusvähemustest, sisserännanutest, kuid kui me räägime naistest, keda diskrimineeritakse, siis me näeme, et sisserändajate, sisserännanud naisi äh, diskrimineeritakse mitmekordselt. seda me näeme nii sisserännanute puhul, romide puhul ja seetõttu ma sooviksin rääkida ainult romidest, ma tulen Prantsusmaal piirkonnast, mis selle küsimusega väga tege-, väga intensiivselt tegeleb. kahekümne viiendal septembril me võtsime parlamendis vastu resolutsiooni ja see puudutas teist Euroopa tippkoht-, Euroopa romide tippkohtumist, mis toimus Kordobas. ja väga kahju on, et et vaatamata sellele, et minu fraktsioon üritas ühte ideed sinna resolutsiooni kaasata, seda ikkagi ei võetud. tegu on ühe puudusega, mis tuleb kõrvaldada. nimelt siin rääkides naiste probleemidest, on vaja erinevat lähenemist, eriti kui me räägime diskrimineerimisest romi naiste eh, puhul. siin me räägime ka põhiõigustest, õigusest eh, haridusele, eh, tööle, tervishoiuteenustele, me kuulsime kõiki neid, kõikidest nendest probleemidest. proua Meltšenko äh, rääkis tervishoiuteenustele juurdepääsu probleemidest. ja me oleme näinud, et üks äh, kahest äh, romi naisest on äh, sooritanud abordi ja ainult kümme protsenti on saanud saada ka sünnitushüvitist. nüüd need spetsiaalsed klassid romi lastele, ka sellest on räägitud, on räägitud sellest, et romi lapsed peavad saama haridust koos äh, puuetega lastega, nii et see on see fenomen, mis Euroopas täiesti eksisteerib, me peame sellega arvestama. nüüd, kui me räägime tööhõivest, siin on ja sellest, kui keeruline on naistel leida tööd, ahistamisest tööpostil ka see on asi, millega romi naised töökohal kokku puutuvad. ja diskrimineerimine äh, rahvusvähemuse hulka kuulumise tõttu mul on väga hea meel, et äh, eesistujariik on oma äh, prioriteediks oma tööprogrammis pidanud, tõstatanud ka võrdõiguslikkuse ma sooviksin rääkida ka mõningatest võimalikest meetmetest, mis tooksid kaasa äh, lahenduse mõningatele probleemidele. tõesti, me oleme nõudnud spetsiifilist poliitikat, mis keskenduks just romi naistele. ja sellist poliitikat, mis oleks ka nähtav, äh, näiteks tervishoiusektoris siin tuleb eelkõige tegeleda eelarvamuste ähm, kõrvaldamisega. keeleprobleem on just väga terav ähm, tervishoiuteenuste puhul haiglates näiteks, sellel võivad olla väga rängad tagajärjed patsiendi tervise jaoks. avalik haldus, ka seal on vaja tõlke ja võib-olla on vaja seda teenust ka mõningates haiglates ja, ja muude avalike tervishoiuasutuste äh, puhul. ma olen isegi kogenud, et äh, sellised puudused tervishoiuteenuste äh, puhul võivad viia ka soovimatute ähm, ähm, ähm, abortideni isegi sundluslik steriliseerimine on ka fenomen, millega mõned äh, romi naised on pidanud kokku puutuma. mõningates äh, liikmesriikides ja ka mõningates kandidaatriikides on äärmiselt oluline see, et äh, seal, kus on kunagi kasutatud sundsteriliseerimist, et viidaks läbi nende juhtumite uurimine sest oluline on, et need naised äh, saaksid lõppude lõpuks, äh, et nende naiste jaoks saaks lõppude lõpuks õiglus äh, jalule seatud, et need naised saaksid ka hüvitist ja et need, kes on vastutavad selliste tegude eest, saaksid ka karistuse. romi naised on ka väga haavatavad selles osas, et neid sunnitakse tihti eh, prostitutsioonile ja nad on tihti ka inimkaubanduse ohvriteks. Euroopa Parlament on vastu võtnud ka vastava eh, resolutsiooni, mis puudutas inimõigusi eh, Euroopa Liidu liikmesriikides. ja see puudutas ka inimkaubanduse vastast võitlust ja sellest, et olukorda tuleb kiiresti parandada oluline on see, et tähelepanu pööratakse just noortele tütarlastele ka vastava hariduse andmisel. tuleb ette võtta muudatusi ka ametnikkonna hulgas sest äh, näha on olnud, et äh, romi naised äh, vägivalla ohvriks sattunutena ei soovi pöörduda abi poole, sest väga keeruline on ametnikkonnalt abi saada ja ametnikkond tuleb teavitada nendest spetsiifilistest probleemidest. Neid tuleb rohkem teavitada ka sundabieludega kaasnevast problemaatikast selleks, et äh, selliseid abielusid äh, takistada. sooline võrdõiguslikkus, siin oleks mul mõningaid konkreetseid ettepanekuid. näiteks äh, võiks asutada ka organe, mis tegeleb äh, romide naiste olukorraga, selle organi võiks luua võib-olla Euroopa Võrdõigusliku Instituudi juurde. ja nemad tegeleksid siis ähm, äh, täpsemalt just romide olukorraga, kas või äh, puudulike andmetega ja et nad tegeleksid eelkõige ka romi naiste õigustega. sellisel juhul me saaksime eh, tõhusalt kasutada ära juba olemasolevaid Euroopa vahendeid. struktuurilisel eh, tasandil me saaksime sisse viia Euroopa passi eh, romidele, kes elavad Euroopa Liidus. selline vahend oleks äärmiselt oluline ka romi naistele, sest sellega me tagaksime neile Euroopa kodakondsuse ja samas tagada neile ka liikumisvabaduse kahekümne seitsmes liikmesriigis. just selle punkti puhul ma sooviksin rõhutada, et mitte ainult romi naiste organisatsioon, vaid ka ehm, teised organisatsioonid mis tegelevad romide küsimustega, tuleks samuti kaasata sellesse äh, projekti ja ka erinevate poliitikate koostamisse, mille keskmes on romid, rominaiste olukord. sest täiesti vastuvõetamatu on see, et äh, rominaisi sellesse äh, töösse ei kaasata. oluline on loomulikult ka selliste poliitikate kujundamist piisavalt rahastada. proua esineja, suur tänu! ja nüüd saab sõna proua raportöör, proua Parvanova. soovin tänada ka proua Kiil Nielsenit ja soovin tänada ka proua Parvanovat selle ürituse korraldamise eest, palun. suur tänu. loomulikult tegemist on väga keerulise teemaga. nagu proua esinaine juba ütles, ütles, on meil tarvis palju julgust üksteist toetada, loodetavasti tulemused saavad olema paremad kui senini. definitsiooni puudumine näitab, et meie lähenemine öö, ei ole järjekindel ja puudub tugev poliitiline tahe täna kuulasime me ära rohujuure tasandil tegutsevate inimeste arvamusel. kes tegelevad küll väikeste, kuid väga oluliste asjadega. loodetavasti saame meie tulevikus olema ka edukamad. suur tänu kõikide teie mõtete eest. me märkisime ju need kõik üles, ma mainisin juba alguses paari neist haridus, elamu, eluase, nüüd, nüüd on siia lisatud veel keeleküsimused, administratiivprobleemid, rahastamine, vaesus, mis on üks tõsisemaid probleeme. siis vägivald, inimkaubandus, sunnitud prostitutsioon, andmete kogumine ja nende tudeerimine ja siis loomulikult majanduskriis mille ajal tuleb samuti õiglaselt äh, üritada lahendada ka vähemuste probleeme. loomulikult on erinevaid vähemusi, erinevaid vähemuste rühme, mõningad on äh, nendest juba tunnustatud tänu ajaloolisele taustale, mõningad nendest on uued äh, ja loomulikult on erinevusi ka soolisest aspektist lähtudes nende grupeeringute vahel. nagu me kuulsime, mõningate vähemuste osas tulevad siia just naised tööd otsima, vahel aga tulevad terved pered. see aga ei tähenda, et neid tuleks kohelda teistmoodi sallimatult diskrimineerides. Euroopa on kõikidele meie kodanikele. kõiki tuleb kohelda võrdselt. kõigil peavad olema võrdsed õigused. seega, kui me ükshaaval võtame ette kõik tõsisemad probleemid, tuleb kõigepealt alustada sellest, et liikmesriikide valitsustel on väga suur probleem vähemuste definitsiooni paikapanemisega. aga samas võrdsus, ka soolistevaheline võrdsus on oluliseks väärtuseks meie kõigi jaoks. aga loodetavasti suudame me välja lahendada paremad lahend-, välja töötada paremad lahendused ja suure tõenäosusega suudame vahetada ka oma ko-, omavahel kogemusi. suur tänu teile kõigile siia tulemast, me märkisime ära, panime kirja teie ettepanekud ja raporti aruteludes ürit-, aruteludega üritame me saavutada, et see raport oleks tõesti täiuslik kuueteistkümnes aprill vist oli see tähtaeg ja teie panus oli siin väga oluline, suur tänu. suur aitäh proua Parvanovale. kõige eest, mis te rääkisite, suur aitäh ka kõigile, kes osalesid meie kuulamisel ja sellesse panustasid. ma olen tänulik kõigile, kes väljendasid oma arvamust teemal, mis on mobiliseerinud kogu naiste asjade komisjoni ja mis on tähtsal kohal Euroopa õigusloomes. ning me kinnitame teile, et olemasolevat õigusloomet äh, tuleb äh, kahtlemata paremini rakendada koostöös äh, liikmesriikidega ning seda me kindlasti ka teeme. ma tänan teid ja ähm, panen veel kord südamele selle, kui tähtis on statistika, sest ainult siis on võimalik välja töötada konkreetsed meetmed ja äh, siis on võimalik paremini lahendada ebavõrdsuse küsimust. ainult siis äh, see laheneb. ja äh, väga oluline on ka sotsiaalne hõlmatus, sotsiaalne kaasatus ning ühiste väärtuste edendamine kogu ühiskonnas Need on ähm, äh, punktid, mis mulle kõige rohkem meelde jäävad tänasest hommikust ning äh, sama kehtib muidugi ka sotsiaalse ebavõrdsuse kuhjumise kohta, mis tähendab seda, et inimesega, kes juba on õnnetusolukorras, juhtub tavaliselt ähm, veel õnnetuid asju me kuulsime täna hommikul ka seda, et kõige tähtsamad on äh, väljaõpe ja haridus ning alles siis on võimalik asuda lahendama teisi probleeme, näiteks tervishoiuküsimused ning ligipääs tööturule. suur aitäh kõigile, kes eh, täna eh, siin osalesid ja sel teemal kaasa rääkisid. suur aitäh eh, minu kolleegidele, Euroopa Parlamendi delegaatidele, kes olid siin terve hommiku ja meiega koos töötasid ning suur aitäh ja palju edu teile teie töös, proua Parvanova! ma tänan ka meie komisjoni sekretäriaati ning äh, proua esinaine tänab ka tõlke, kes äh, olid meiega täna hommikul ja aitasid meil väljendada meie